Could people please palun istuge oma kohtadele. Please. To date I... Äh, siiamaani ei ole mul kunagi tulnud seda haamrit kasutada, aga ma alustan, kui te oma kohtadele ei istu. I've got two teenage sons. mul on kaks teismelist poega <laughs> oh dear, thank you very much. Eh, suur aitäh, palun istuge oma kohtadele. Eh, mõned nõunikud seisavad ikka veel seal, palun istuge. meie tänane hommikupoolik oli juba väga töine, aga mul on väga hea meel tervitada siseturukomisjonis jällegi Euroopa Komisjoni asepresidenti Andrus Ansiput, kes on meie hea sõber, aitäh, et tulite eh, meie töörühma. Last week. töörühma, mis kohtus möödunud nädalal tavaliselt neljapäeva pärastlõunal meid keegi, meist keegi siin ei ole, nii et, et te olete juba väga palju inimesi siia saali meelitanud, aitäh, et te tulite, aitäh ka nendele saadikutele, kes on siia jäänud, ma tean, et eh, paljud pidid lahkuma selleks, et lennuki peale jõuda, rongi peale jõuda, aga läheme nüüd äh, kohe meie sõnavõttude juurde. möödunud äh, aas-, möödunud nädalast saadik oleme me saanud äh, vihjeid selle kohta, mida selles digitaalse ühisturu paketis siis täpselt käsitletakse, nii et, et kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis me anname sõna kõigepealt volinikule ja siis saavad teised küsimusi esitada. volinik Ansip, jah, minule on see täiesti vastuvõetav niisiis, veel inimesi tuleb saali, palun istuge kohtadele, aitäh. This is, this is your choice, either speech or just äh, niisiis, lugupeetud volinik, me tahaksime teada, mis teil meile öelda on ja siis läheme kohe küsimuste juurde, hea küll. Äh, sellepärast, et äh, Äh, iga päev, iga kord, kui te meiega äh, kõnelete, siis me kuuleme uusi asju aitäh, lugupeetud äh, esinaine, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel jällegi siin olla. oma mandaadi alguses ma ütlesin, et mina säilitan tihedad kontaktid Euroopa Parlamendiga. seetõttu on oluline, et ma tutvustaksin teile praegu äh, Äh, digitaalse ühisturu prioriteet, enne kui volinike kolleegium võtab äh, paari nädala pärast vastu vastava strateegia. inimesed on meie nägemuse keskmes. Euroopa inimesed soovivad rohkem valikuid ja konkurentsivõimelisemaid äh, hindu ja maailmatasemel turud peaksid suutma neile seda pakkuda. digitaalne ühisturg keskendub ka ettevõtetele, kus need ettevõtted ka ei asuks, kas nad on kiiresti kasvavad ettevõtted, traditsioonilised ettevõtted, idufirmad. digitaalsel ajastul peaksid Euroopa Liidu ettevõtted suutma ära kasutada ka sellist tohutu suurt turgu, kus meil on viissada miljonit tarbijat. meie strateegia rajaneb kolmele poliitilisele sambale, mis on kavandatud niimoodi, et vallandada digitaalse majanduse potentsiaali ning luua digitaalset tulevikku Euroopa jaoks selleks, et seda nägemust reaalsuseks muuta ning äh, luua avatud äh, ja sidus äh, online keskkond, tuleb meil kõrvaldada terve rida turutakistusi. me ei saa enam keelata juurdepääsu veebilehtedele sõltuvalt sellest, millises geograafilises punktis inimene asub väga palju on võimalik säästa, kui me sellised takistused kõrvaldame Äh, võtame näiteks ka või äh, piiriüleste pakitarnete kõrge hind. see tekitab äh, väga suuri probleeme online kauplejatele ning takistab e-kaubanduse arengut Euroopas. või võtame näiteks ähm, põhjendamatu geoblokeeringu, millest te kindlasti olete kuulnud, olen sellest ka varem kõnelnud me ei saa lubada seda, et inimesed ei pääse juurde veebilehekülgedele, mis asuvad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. selline käitumine ei ole mitte üksnes takistuseks kaubavahendusele, vaid see on vastuolus ka Euroopa siseturu äh, põhimõtetega tarbijad peaks, saaksid säästa üksteist koma seitse miljardit eurot aastas, kui neil oleks võimalik valida kaupu ja teenuseid Äh, Euroopa Liidu kahekümne kaheksast liikmesriigist, seda siis, kui nad online äh, sisseoste teevad. paljud tõkistused, millega inimesed ja ettevõtted täna silmitsi seisavad, on tingitud killustatud turust. erinevad riiklikud reeglid Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriigis on selle põhjuseks online sisseostude ja digitaalsete toodete alased reeglid on väga heaks näiteks samuti need reeglid, mis puudutavad tarbijakaitset ja lepinguid. meil on pikk nimekiri, kust valida. Euroopa Liidu äh, autoriõiguse süsteem näiteks äh, on liikmesriigiti väga erinev ning väga palju on selliseid äh, erandeid, mis ähm, riigiti on väga erinevad. kõik see takistab Euroopa Liidu ettevõtteid ja tekitab ähm, raskusi Euroopa Liidu konkurentsivõime säilitamisele see peletab eemale investoreid ning Euroopa vajab selgelt rohkem investeeringuid just nimelt digitaalsfääris. meil on vaja ka äh, usaldusväärset ja korralikku infrastruktuuri selleks, et kõik toimiks. Äh, samad, samuti on meil vaja äh, õigusi, mille aluseks, mis on reguleeriva raamistiku aluseks see tähendab, et me peame kaotama need erinevused, mis ei lase meil maksimaalselt ära kasutada üle-euroopalist telekommunikatsiooniturgu. me peame tegelema teemadega, mis on seotud telekommunikatsiooni ja online platvormidega, peame edestama, edendama konkurentsivõimet, investeeringuid ja uuendusi ning hoolitsema selle eest, et igalühel on juurdepääs äh, kiirele lairibaühendusele. daamid ja härrad, minu jaoks Äh, on selge, et me ei saa korralikult edasi liikuda tõelise ühisturu juurde, äh, kui me ei muuda turureegleid ning ei loo vajalikku digitaalset infrastruktuuri. Äh, samas aga meie strateegia vaatab ka sellest punktist kaugemale me vaatame eh, Euroopa digitaalsesse tulevikku. selle strateegia eesmärk on valmistada ette uut liiki majanduskasvu Äh, sellepärast et maa, äh, kogu maailm teeb äh, suuri edusamme sellistes valdkondades nagu pilv, pilvetehnoloogia, suurandmed, asjade internet. me peame panema aluse usaldusväärsele majanduskasvule, me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa kasutaks täiel määral ära digitaalset majandust, majandust, kus andmed muutuvad üha olulisemaks ning kus inimestel on tõesti vajalikud oskused, et saada uusi töökohti ja et inimesed online keskkonnas eh, eh, tunneksid eh, kindlana ennast Äh, me peame mõtlema välja, äh, võimalustele, mida digitaalne majandus pakub, automatiseerimine, keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik äh, tootmine, töötlemistehnoloogiad, IKT tehnoloogia integreerimine tootmisprotsessi on äärmiselt oluline selleks, et säilitada Euroopa tugevat tööstuslikku alust siiamaani ei ole aga Euroopa digitaliseerimine eriti kiiresti toimunud, me peame seda tempot tõstma standard ja standardid ja koostalitusvõime on Euroopa jaoks äärmiselt olulised ka selleks, et ähm, edendada rohkem e-valitsuse teenuseid ning äh, kaasavamat e-ühiskonda. ei ole ühtegi põhjust, miks äh, täna avalikke teenuseid ei saa pakkuda online keskkonnas avalikud teenused äh, muutuksid niimoodi kiiremaks, mugavamaks, tõhusamaks ning äh, samuti oleks võimalik kokku hoida maksumaksjate raha. seetõttu on avalikel teenustel väga oluline roll digitaalsel ühisturul ja digitaalse ühisturu strateegias. võtame näiteks äh, Äh, ka selle vaid ükskord põhimõtte rakendamise kogu Euroopa Liidus. niimoodi oleks võimalik äh, igal aastal kokku hoida äh, viis miljardit aastat inimeste aega. miks peavad inimesed sama infot ikka ja jälle edastama erinevatele valitsusasutustele või isegi sellele samale valitsusasutusele? daamid ja härrad, digitaalse ühisturu loomine hõlmab väga paljusid Euroopa Äh, tegevuspoliitika valdkondi, sest digitaalsed äh, teemad puudutavad meid kõiki, need ulatuvad meie elu iga, igasse äh, nurka. digitaalne, digitaalse ühisturu strateegia peaks olema võimalus eelseisvateks aastateks. meie töö, meie ühine töö algab kuuendal mail ma olen nüüd valmis vastama teie küsimustele ja teiega arutelu jätkama, aitäh! that microphone and I use this one. Um, so niisiis, enne kui me alustame küsimustega, tahaksin ma tervitada neid inimesi eh,, tahaksin tervitada Itaalia, Poola, Slovakkia, Horvaadi äh, õpilasi, kes on siia tulnud õpilasvahetuse raames ning Äh, meil on tõesti vaja rohkem äh, noortevahetusi, meil on vaja poliitikas kaasata rohkem noori, te olete siia tulnud just väga õigel ajal. tegemist on väga põneva ajaga, sellepärast et komisjoni asepresident Andrus Ansip räägib komisjoni liikmetele praegu äh, digitaalse ühisturuga seonduvatest ettepanekutest ja ne, selle ettepaneku eesmärk on siis Euroopa digitaalajastu ka digitaalajastusse viia, ma näen, et paljud teist siin on digitaaltehnikaga vägagi hästi kursis ning äh, võib-olla äh, saame nüüd minna küsimuste ja vastuste juurde, mul on siin üksikasjalik kõnelejate nimekiri ja kombineerin siis küsimused kolmega. Evelyn Kepard, Kaja Kallas ja Sten Virgin. Thank you. ja, tänke schön, Frau Fausis. suur tänu äh, härra esime-, proua esimenaine, suur tänu ka härra volinik, ootan, kuni panete klapid pähe, tundub, et nüüd on see ka õnnestunud. esinaine ütleb, et kui te panete kõrvaklapid pähe, siis erinevatel kanalitel on erinevat keelt võimalik kuulda, nii et saate jälgida seda koosolekut omaenda emakeeles. nii et valige see kanal, mis teile parajasti sobib. suur tänu proua esinaine, härra Ansip, suur tänu, et olete eh, täna andnud meile väikese ülevaate sellest, mida meil tulevikus oodata on. ja ma arvan, et te olete päris olulisi märkusi siin teinud, mis ka meid Euroopa Parlamendis eh, töös hoiavad. esiteks eh, loomulikult erinevad takistused ühisturul, mis praegu tõkestavad seda, et äh, me saaksime äh, läbi digitaalse ühise turu äh, kõiki loodud hüvesid kasutada kõigi poolt, nii ettevõtete poolt kui ka tarbijate poolt. ja teine põhjus, mikspärast ühtne turg nii hästi praegu ei tööta, on see, et meie kodanike usaldus sellesse digitaalsesse ühisturgu ei ole nii suur, sellepärast et reeglid erinevates liikmesriikides on väga erinevad ja neil ei ole ülevaadet nende kohta ja ma tahaksin äh, seetõttu küsida, et äh, milliste põhimõtete järgi see digitaalne ühine turg tulevikus toimima hakkab? Te teate, et äh, Euroopas on õigusloomeline traditsioon, harmoneerida tuleb nii palju kui võimalik ning näiteks tarbijakaitse direktiiviga püüdsime me tagada täit harmoneerimist ja ma arvan, et see on just õige viis, sellepärast et see on hea nii ettevõtetele kui ka lõpptarbijatele, see annab väga hea aluse, et kõikidel on samasugused õigused. ja minu küsimus äh, puudutab siis järgmist. kas te tahate seda kõike muutma hakata, sest mul tuleb meelde, kahekümne kuuendal novembril täiskogul pidasite te kõnet ja ütlesite seal, et päritolumaa põhimõte on tarbijakaitse aluseks ka online teenuste puhul. minu fraktsioon selles osas ei saa kuidagi päri olla, sellepärast et sellega on seotud väga palju erinevaid probleeme. näiteks päritolumaa põhimõte tähendab seda, et kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriigi reeglit jäävad paika, need, neid hakkavad ettevõtted kasutama, aga see tähendab ka seda, et Rooma üks on küsimärgi all, seal öeldakse väga selgelt samas, et tarbijate kaitse on kõige olulisem just selles riigis, kus tarbijakaitsestandardid on kõige kõrgemad. seetõttu tahaksime teie käest küsida, millist teed tahate teie minna selles osas? kui te olete selles osas järgi mõelnud ning kui te tahate harmoneerimisega edasi minna, see on edu äh, tee sest ainult siis, kui meil on Euroopas ühised reeglid, on võimalik tõrgetest üle saada eh, ja ootan teie vastust, aitäh. Thank you, Kaja Kallas. Kaja Kallas, palun. suur tänu. Eh, mul on eh, siin praegu selline tunne, et tahaksin rääkida küll oma emakeeles, aga ei räägi eesti keeles, ütleb Kaja Kallas räägin inglise keeles nii, et on võimalik siin paremini suhelda tänapäeval on digitaalse maailma ja online ja offline äh, maailma vahel äh, piirid väga hädu, hägusad ja väga raske on öelda, kus kohas täpselt see piir läheb, et millised on online ja millised on äh, tavapärased teenused. ma arvan, et digitaalne ühisturg ei ole ainult digitaalne, aga sinna kuuluvad ka teised majandusvaldkonnad. nii et see on väga oluline. mul on palju erinevaid küsimusi, aga küsin mõned neist. Te rääkisite e-valitsust, valitsusest ja mainisite ka seda, kui palju Euroopa jääb selles vallas äh, teistest maha. nii et minu küsimus on järgmine kas on plaanis siin kiiremate sammudega edasi minna, et oleks midagi ette näidata? et e-valitsemine Euroopa Liidus samuti toimib. järgmine küsimus. see puudutab äh, online platvorme. kui me vaatame veebimaailma, siis veebiplatvormid on äh, just kohad, kus töökohti luuakse ja kasvu hoogustatakse. aga samas, kui me vaatame praeguseid arutelusid, siis me räägime online platvormide reguleerimisest pidevalt nii et äh, telekomi ettevõtetega oleks äh, online platvormidel võrdsed tegevustingimused. minu küsimus on, kuidas me seisame selle eest, et äh, erinevad määrustikud online platvorme ei, arengule tõkkeid ei sea? ning innovatiivsete ettevõtete äh, Eh, seaduslik keskkond, eriti just iduettevõtete jaoks? see on minu kolmas küsimus. kas ühtse turu strateegia kaasab seda või digitaalse turu strateegia on ka mõeldud iduettevõtetele suunatult, aitäh? Merci, merci, euh, euh, monsieur le vice-president d'être. Euh, suur tänu, et te tulite täna meie komisjoni tahaksin rääkida natuke sellest, mida, millest juba rääkis Evelin, tarbijakaitsest nimelt, me tunneme väga palju muret selle teema pärast ja komisjoni plaanide pärast selles valdkonnas. kahekümne esimese režiimi äh, mõte, äh, sellest loobuti. Äh, moyen retenu et je ne peux que aller dans le sens de üheksas režiim peaks kahekümne kaheksandal lisaks tulema ja ühtlustamise, ühtlustamine peaks olema kiirem de la protection des consommateurs qui vise ja paistab, et tarbijakaitse jääb kahe silma vahele, tarbija peab paistavat olevat lepingusuhetes kõige, kõige nõrgem osapool müüja kõrval, kindlasti nõrgem. ma tahaksin siis Evelini küsimust veel korrata, tugevdada ja ka e-valitsuse kohta on mul oma küsimus e, e-halduse küsimus ka ettevõtlusmaailmas äh, on tehtud mitmeid õigeid äh, samu, äh, ühtne kontaktpunkt teenuste direktiivis, samuti professionaalsete kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine. kõik need elemendid võimaldavad ettevõtetel kasutada ühte kontaktpunkti ja, ja saada ka kvalifikatsioonide kohta andmeid piiriüleselt ja ma tahaksin küsida, et mida kavatseb komisjon teha, et kõiki neid meetmeid ka täiel määral ja võrdselt ja õiglaselt äh, rakendatakse veebipõhiselt, äh, nagu direktiivid seda nõuavad. ja tahaksin küsida ka seda, kas äh, komisjon plaanib veel arendada selliseid tööriistu, mis aitavad piiriülest majandust suurendada Euroopa Liidus? aitäh Much... nüüd on äh, kõnelejate nimekiri hoopis äh, pikem, nii et enne kui me palume, et äh, härra volinik vastab küsimustele, siis loen ette, mis minu nimekirjas on Julia Reede. Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Okay. Krista Shaldamosa, anybody else? kas on veel kõnelejaid? kes ei ole. olgu, lisame teid ka. vabandan veel kord, ütleb äh, proua esinaine, minu arust on see saal siin äh, väga äh, välja, suureks väljakutseks, mul ei ole 3D nägemist siin. kas vastate kõigepealt ja siis lähme edasi uh,? Thank you very much for those suur tänu nende küsimuste eest kõigepealt tarbijaõiguste kohta. kui ma rääkisin äh, päritolumaa põhimõttest ning see äh, direktiivi muudatusest, siis ma rääkisin äh, siin käibemaksust ja sellest muudatusest, mis päritolu põhimõte ja sihtriigi põhimõte Äh, muudatust puudutav. aga kui me vaatame meie ettevõtjaid, siis äh, üks peamiseks takistuseks ettevõtetele on praegu see, et Euroopa turg on kindlustatud ja ka tarbijad ütlevad, et kakskümmend kaheksa erinevat reeglistikku on paigas äh, mis nende õigusi peaksid kaitsma, aga mitmel juhul ei ole neil võimalik osta erinevaid äh, tooteid, äh, sellepärast et äh, teenusepakkujad ei ole valmis erinevates riikides müüma. erinevad määrustikud on segased, nad ei oska sealt välja lugeda, kuidas tarbijate kaitse on tagatud ning milliseid kohustusi ja vastutusi see ettevõtjate õlgadele paneb mis puudutab äh, digitaalset sisu, siis me tahame pakkuda täielikult harmoneeritud äh, äh, regulatsioonid, sellepärast et see on täiesti reguleerimata ala Euroopa Liidus, Euroopa Liidu tasandil ei ole reguleeritust ja teatud mõttes on nap-, napid ka liikmesriikide vastavad õigusaktid kui me räägime eh, toodetest, mida me ostame või müüme veebi vahendusel, siis siin me tahaksime küll eh, mingisugust mudellepinguõigust eh, ette panna. see ei ole mingi kahekümne üheksas režiim, see ei ole ühtne Euroopa müügiõigus, mis parlamendist läbi ei läinud, nagu me teame. see oleks täielikult harmoneeritud määrustik, ning see teeks meie ettevõtetele lihtsamaks äh, toodete müümise piiriüleselt. Äh, edasi e-valitsuse kohta. Kaja Kallas äh, küsis selle kohta, et jah, nüüd on meil tõesti väga palju häid näiteid peaaegu et äh, kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest e-valitsuse kohta. aga meie peamiseks raskuseks on see, et me ei saa neid häid äh, näiteid või teenuseid äh, kasutada. seda piiriüleselt. praegu puudub nende süsteemide koostalitusvõime. ja nende probleemidega tahame me tegeleda ka digitaalse ühisturu strateegia raamides meil on juba olemas äh, direktiiv, mis võimaldab äh, digitaalsete identiteetide äh, võrdlemist ja kui see IADAS ah, EID direktiiv jõustub, siis on meil ka võimalik ligi pääseda kõikidele e-valitsuse teenustele aga muidugi ma pean ütlema, et tee meie ees on pikk ja ülesanne ei saa olema mitte lihtsate killast. edasi veebipõhised platvormid. Nende ees on särav tulevik. ma räägin ka siin erinevate online platvormide jagamisest inimestele meeldivad online platvormid, need töötavad tõhusalt. ma ei räägi siin mitte ainult otsingumootoritest, vaid ma räägin ka sellistest platvormidest, mis puudutavad taksoteenuseid, aga ma ei taha siin nüüd neid ettevõtteid äh, nimetada, sellepärast et ainult ühel volinikul on õigus konkreetsetest ettevõtetest nimedega rääkida Need on, see on Margareete Vestager ja teistel volinikel on vaja rääkida pigem poliitikatest. nii nagu äh, Inglise panga juht ütles, on äh, selline olukord äh, pangandussektoris, et pangad kaotavad, ma siin muidugi ettevõtte nimesid ei tohiks nimetada, aga nüüd selles olukorras on asi hoopis teisiti. ma siin lihtsalt tsiteerisin. nii et pangad kaotavad äh, kõige rohkem tulu teenivad sektorid äh, veebiplatvormide tõttu, aga selge on see, et kõikidel teenusepakkujatel on vaja jälgida meie määruseid, mitte kellelgi ei ole õigust eh, seadus, meie seadusi ära, kurjasti ära kasutada. aga me peame neid platvorme toetama. sellepärast, et üleüldiselt need platvormid on väga tõhusad ja nad annavad meie kodanikele häid teenuseid, aga sellegipoolest eh, paljud inimesed kurdavad platvormide üle ja ka otsingumootorite aadressil. ja nagu ma olen juba palju kordi öelnud, siis see on täiesti eh, aktsepteeritav, et kui ettevõtetel on domineerivad positsioonid ja monopolid eh, meie turgudel vahel, aga mitte kellelgi ei ole õigust seda domineerivat positsiooni ära kasutada. ja kui tekivad kõhklused mõningad platvormid kasutavad kurjasti ära oma domineerivat positsiooni või meie olemasolevaid platvorme, siis äh, tuleb seda asja uurida ja tuleb sekkuda. nii et kõik läheb loomulikku rada pidi. otsimootoritest rääkides äh, tahaksin mina ka teada, kus on need äh, otsitulemused, mille eest on keegi maksnud ja mil- ja kust läheb see piir, kus äh, see mootor ise oma tooteid äh, promob või kus ma tõesti äh, saan õiglast informatsiooni. ma arvan, et seda ei ole liiga palju palutud. nii et ühtse Euroopa müügiõiguse kohta ma juba ütlesin, et parlamendis see asi läbi ei läinud. see võeti tagasi, see ettepanek, ja me selles suunas edasi ei jätka tööd aitäh! enne kui läheme järgmise küsimuste ringi juurde, siis äh, tarbijakaitse äh, küsimuste osas, kuna see on Tarbijakaitse ja Siseturu komisjon ja kuna ma olen esinaine, siis äh, meil on raske nende ettepanekutega, mis tähendavad väiksemaid standardeid tarbijakaitse osas, kui praegu siseriiklikult juba on kui me vaatame harmoneerimist, siis me räägime miinimumharmoneerimisest. ka äh, isegi kui me võtame äh, juhtumite baasil see asi, siis kui me vaatame telekomi ühisturu paketti, siis osades Euroopa osades on tarbijatel sellised kasutusõigused, mida teistes riikides ei ole. ja sellepärast meie komisjon pakkus välja minimaalse harmoneerimise lahenemise nõukogu ei ole isegi nõus eh, minimaalse harmoneerimise lähenemisega, nii et eh, kui ma tahan ühte asja öelda teile, siis kui te räägite täielikust harmoneerimisest, siis mõelge väga hoolega, et harmoneerimine tähendab ka seda, et nõukogust peavad need asjad läbi minema, nii et eh, teatud liikmesriikides standardite madaldamine ei tuleks kõne allagi. ma näen, et inimesed noogutavad, aga äh, täielik harmoneerimine ei ole see fraas, mida me kasutame, vahel me räägime minimaalsetest ja maksimaalsetest standarditest nii, et tarbijad oleksid kaitstud. härra Ansip, ma reageeriksin siin kohe kiiresti. nagu te teate, siis me jagame teiega sedasama vaatepunkti ja ma võin öelda, et Euroopa Komisjoni vaated on äh, Euroopa Parlamendiga ühte joont selles küsimuses, aga ma ei taha nõukogu siin hakata nõukogule näpuga näitama täna. nii et ärme hakka siin näpuga näitama täna um Julia Reda, Nicola Dante, Dan Dalton, Ivan Stefanich. Can we take those four? võtame neli kõnelejat, nii nagu öeldud. suur tänu, härra komisjoni asepresident, suur tänu, et tulite meie juurde ja rääkisite digitaalse ühisturu strateegiast. ma tahaksin teie käest küsida, millised on teie äh, plaanid äh, geoblokeerimise kohta. üks äh, ettepanekuid, mis on ka liikvel olnud, on äh, nii-öelda äh, legaalselt äh, ostetud sisu äh, kaasaskantavuse küsimus. enamik Euroopa Liidu tööd ei ole tegelikult piiriüleselt ostetavad legaalselt. on näiteks Youtube, mis on geoblokeerimise küsimuses täiesti kuumas ja kuulus ja siis äh, on äh, avalik-õiguslikud äh, kanalid, mis on Euroopas geoblokeeritud samuti, nii et kaks näidet siin. nii et legaalselt ostetud sisu ei aita siin kuidagi meid sellest probleemist üle. kas te olete valmis geoblokeerimist täielikult lõpetama, autoriõiguste rakendamise meetodit või saame me tõesti täieliku digitaalse ühisturu niimoodi, et ühtegi kasutajat ei diskrimineerita. teine küsimus puudutab teie plaane Atmosi suhtes. siin on ettepanekuid tehtud mitmeid VKE-d, kes digitaalses sektoris tegutsevad, et nendel oleksid käibemaksud Äh, küsimused lihtsamad. kui kõrge võiks olla nende jaoks äh, käibemaksu lävend, kas see on kusagil sealkandis, kus meie fraktsiooni liikmed on öelnud, et umbes sada tuhat eurot võiks olla see käibe puhul ja kui kiiresti võiks sellise lävendi rakendada, aitäh? Nicola. Grazie Presidente, grazie al Vicepresidente che è con noi stasera molto puntuale. Suur tänu, proua esinaine härra asepresident, tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et te tulite meie juurde eh, kõnelema sellel pärastlõunal eh, ühest asjast, mis on minu arust väga oluline ühtse turu jaoks. see on eh, digitaalne turg ühest küljest ja meie tööstuslik alus teisest. Euroopa Liit peab olema teiste globaalsete turgudega konkureeriv, seda uute tehnoloogiate ja uute aplikat-, äh, rakenduste vallas. Äh, aga samas oleme me olnud äh, ka traditsiooniliselt väga tugev tööstuslikus vallas ja ma arvan, et digitaalmajandus aitab ümber ehitada või renoveerida sellist sektorit, tööstussektorit, mis on meie jaoks väga oluline. eriti on see oluline, kui me mõtleme töökohtade loomise peale Euroopas. ja volinik ütles, et selles valdkonnas äh, energiainvesteeringuid ei tule, tahaksin küsida uuesti teie käest täna, et milliseid äh, tegevusi te mõtlete ette võtta, mitte ainult äh, selleks, et uusi digitaalseid ettevõtteid toetada, vaid et ka tagada seda, et Euroopa tööstus saaks uue tootmishoo sisse ja oleks ka valmis innovatsioonideks Äh, samas mõeldes välja selliseid uusi lahendusi, mis oleksid ka keskkonda silmas pidavad. me räägime iduettevõtetest äh, traditsioonilistes valdkondades. ja kas me võime loota ka digitaalses tootmises üleminekut, kas äh, komisjonil on selle kohta olemas strateegia? mitte lihtsalt äh, mõned hanke ettevõtmised, vaid mingisugune üldisem strateegia. loomulikult äh, äh, digitaalne maailm on tähtis, aga kas äh, tootmissektor traditsiooniliselt ka teie tähelepanu pälvib? härra Toolton, palun. suur tänu ja suur tänu, volinik, teile. tahaksin Julia Raideri äh, Äh, küsimust edasi arendada, ta küsis geoblokkimise kohta, geoblokeerimise kohta. väga positiivne on see, et te tahate tegutseda selles vallas, aga detaile me kuulnud ei ole ja see ongi võtmeküsimus. kuidas me saame liikuda mingisuguse sisu kaasaskantavuse juurde, kui me de facto ei loo Euroopa ülest litsentsi Äh, tahaksin kuulda siis detaile rohkem äh, selle kohta ja muidugi mõne nädala pärast te annate kindlasti rohkem infot, aga praegu oleksin ma ka väga tänulik, kui kuulaksin täpsemalt. Äh, edasi tundub mulle, et siin on keset saali asi, mida me kõik püüame vältida. kui me tahame, et digitaalne ühisturg oleks tõesti edukas, siis me tahame, et see lõpetaks praegused ärimudelid, üks ei käi ilma teiseta toon mõningad näited. Airbnb, Google, äh, digitaalsetes valdades on need ettevõtted väga-väga edukad ja ka tarbijate silmis on need väga edukad ettevõtted, aga nad äh, astuvad kandadele olemasolevatele äh, ärimudelitele ja need määrustikud ja seadused, mis meil on, on tavamaailmale rakendatavalt välja mõeldud ja mitte veebimaailmale nii et küsimus, kuidas me saaksime digitaalseid ettevõtteid äh, toetada Euroopa Liidus, et nad oleksid üleilmselt äh, tugevad osalejad. iga kord, kui nad edukamaks äh, osutuvad, me võtame välja õigusaktid, mis takistavad neil tegevust, sest need on mõeldud traditsioonilisele vallale. kuidas, kui me vaatame õigusandjaid siin ja liikmesriikides, kas teile tundub, et arusaam on olemas, et kui me tahame, et digitaalne turg toimiks, siis me peame oma määrusi juba algselt muutma hakkama, aitäh. Thank you, madam. Äh, Stefanitš, suur tänu, äh, suur aitäh, äh, härra asepresident, väga tore, et räägite kogu aeg veebimüügi parendamisest selleks, et piiriülesele müügile tõkkeid vähendada aga meie käibemaksu struktuurid on, nagu nad on praegu, seetõttu tahaksin ma küsida, kas te olete ette näinud ka praeguse käibemaksusüsteemi jaoks muudatusi, mis on praegu äh, piiriüleste, ähm, piiriülese müügi takistajaks. ja edasi, äh, digitaalsete liidrite äh, programm liikmesriikides, teie eelkäija juba äh, tegelikult nimetas digitaalse liidri igas liikmesriigis, kes oleks äh, väga hea äh, digitaalse ühisturu idee edendaja. kas te plaanite nimetada need inimesed ja kas ja kas ja kuidas? Anna, I'm going to take one more. Emma McClarkin. Emma McClarkin. Uh, thank you, Chairman and Commissioner. suur tänu, lugupeetud esimees austatud volinik, me oleme kõik siia kokku tulnud sellepärast, et me kõik tahaksime, et digitaalne ühtne turg toimiks. ja me tahame, et tingimused oleksid sellised, et me saame saavutada oma majanduskasvu ja töökohtade loomisega seotud eesmärgid. tahaksin öelda, et meie fraktsioon tahab, et äh, meie tegevus oleks tõenditepõhine, me oleme teinud mõjuhinnanguid, uuringuid ja nii edasi, saame aru, et kõik need algatused, mida me teeme, kõik need algatused, mida me uurime, peavad äh, olema tõesti tõenditepõhised äh, ja saavutavad neid tulemusi, mida me soovime. mis puudutab geoblokeerimist, kas volinikul oli tõesti tõendeid selle kohta, et äh, see tooks kaasa majanduskasvu hoogustumise, kui voliniku tehtud algatused ellu viidakse? me kõik tahame oma pingit, pingutusi kiirendada, digitaliseerida Äh, võib-olla me peaksime laskma turul lihtsalt äh, mõnikord oma teed käia. on raske otsustada, millal sekkuda, millal mitte. võtame näiteks äh, veebipõhise laenamise või teksti või andmekaeve. nüüd tulevad juba turumängijad ja tarbijad kokku selleks, et jätkusuutlikku mudelit üles ehitada, litsentsipõhist mudelit, see protsess on alles alguses ja me peame olema väga ettevaatlikud, et me seda turgu ja selliseid algatusi ei hakkaks äh, maha suruma ega moonutama liiga varase sekkumisega. aga tahaksin äh, komisjonile ühes valdkonnas küll kiidulaulu laulda. tuleb kindlasti toetada loomemajandust ja astuda üles äh, nende rikkum-, nende õiguste rikkumiste vastu. kui me ütleme, et me võimaldame stabiilse raamistiku loomist äh, selleks, et äh, loomesektori õigusi rakendatakse täiel määral, siis me ei tohi samal ajal oma tegevust õõnestada, ähm, piirates neid õigusi või äh, vastasel korral võib tekkida selline olukord, et rikkumismenetluse algatamine ei ole äh, seda vaeva väärt. kui me tahame jõustamist tagada, siis peab samal ajal tagama seda, et on ka olemas äh, õigused, mida kaitsta ja, ja mida sisse nõuda. aitäh. Thank you once again taaskord suur aitäh teile küsimuste eest. Jüri Reeder küsis geoblokeerimise kohta. võin teiega nõustuda täiel määral. ainult sisu äh, edasikandmise võimalust Äh, sellest pole mingisugust kasu, peab lubama ka piiriülese juurdepääsu sisule meie inimeste jaoks. nagu me kõik teame, praegu jäävad kaotajaks kõik. minul meeldiks, äh, kui ma saaksin äh, loomesektori suurteoseid nautida, kuid kas ma olen nõus selle eest maksma? kui ma olen, siis nad ei ole valmis minu raha vastu võtma paraku. mina tahan, et võitjad oleksid kõik, mina tahan äh, nautida loomingut, äh, mina olen valmis maksma, loojad saavad rohkem raha, et rohkem filme teha, paremaid filme teha, sellest võidaksid kõik. ja see oleks ka minu eesmärk. praegu tahaksid umbes sada miljonit äh, eurooplast äh, kodus istudes äh, juurdepääsu digitaalsele sisule, raamatutele, filmidele e, e-raamatutele, mis on teistes liikmesriikides, aga neil ei ole selleks võimalust. kakssada seitsekümmend viis miljonit reisi tehakse Euroopas igal aastal. ja paljud nendest inimestest, kes reisivad, tahaksid juurdepääsu sisule, mille nad on ostnud õiguspäraselt omaenda koduriigis. aga jälle, see ei ole lihtsalt võimalik praegu, sellepärast et äh, blokeeringud takistavad seda. ja ma ei räägi siin mingisugustest vähemustest, kui ma räägin geoblokeeringute kõrvaldamisest. kuid ma ei pea siin silmas ka seda, et ma kavatseksin hävitada territoriaalsusel põhineva ärimudeli. ma tean, et austatud Julia, Julia Reeder teeb ettepaneku Euroopa-üleste litsentside kasutuselevõtuks, aga väga paljud äh, lõpptarbijad on pärit äh, väikeriikidest ja ain-, ainult naaberriigid on valmis ostma öö, äh, Äh, litsentse, et näidata sisu edasi, keegi ei taha üle-euroopalisi litsentse osta. ma ei tahaks ka muuta seda väljalaskeakna süsteemi, release window system ka komisjonis oli inimesi, kes tahtsid seda süsteemi muuta, aga praeguse digitaalse ühtse turu strateegiaga me ei püüa seda strateegiat muuta kõigepealt äh, tulevad filmid kinno, siis DVD-le ja alles siis, kui äh, tuleb äh, nõude video, siis nõuan ma piiriülest juurdepääse, pääsu. paljud inimesed, kes kaitsevad loomesektorit ja loomesektori õigusi, tegelikult ei pööra tähelepanu sellele, milline reaalsus meid ümbritseb ma olen siin parlamendis juba öelnud, et leidsin Twitterist ühe, Twitteri kaudu ühe artikli, millest lähtuvalt kakskümmend üheksa protsenti Kanada lastest vaatavad Netflixi kaudu äh, teenuseid, kasutades äh, Ameerika IP aadresse, aadresse ja VPN-i. Äh, nii et äh, ma ei tea, kas Ameerika, äh, Ameerika Ühendriigid on rikkad, Kanada mitte, see on see artikkel ja üks kolmandik kanadalasi kasutavad Netflixi sellisel moel VPN-i ja IPA, ka Ameerika IP aadressi kasutades ja veel üks artikkel, mida lugesin kasutades erinevaid linke, siin on väga raske allikat, täpset allikat meeles pidada, aga äh, lugesin, et Hiinas on kakskümmend miljonit inimest, kes vaatavad VPN-i abil filme. ja loomulikult teenusepakkuja ütleb ei, ei, mitte mingil juhul, meie äh, tarbijad on kõik äh, Ameerika Ühendriikides, mitte Kanadas me teame, kui lihtne on VPN-i kasutada selleks, et äh, digitaalsele sisule juurdepääsu saada. nii et tegelikult äh, reaalses maailmas tehnilises mõttes ei ole geoblokeerimine probleem. aga ma olen täitsa veendunud, et meie inimesed tahaksid käituda ausalt. Nad tahaksid tarbida kui nad tahavad tarbida, siis nad on valmis selle eest maksma, aga praegu ei ole kedagi nende raha vastu võtmas. näiteks võin tuua siin Spotify Austraalia kogemuse. kui Spotify õiguspärased allalaadimised suurenesid, siis samal ajal torrenti äh, ebaseaduslikud allalaadimised vähenesid. nii et äh, seaduslike ja mitteseaduslike allalaadimiste vahel on väga tihe seos. me teame, et privaatsus on vaba, privaatsuse eest maksma ei pea. aga kui teenusepakkujad suudavad teenuseid pakkuda, mis on parema kvaliteediga, kiiremad, siis inimesed on valmis nende teenuste eest maksma ka. ja veel kord kordan üle, et mina tahaksin toetada loomesektorit mina tahaksin anda neile rohkem äh, raha, õiglast tasu. nii et äh, õiguse jõustamisega tuleb meil samuti tegeleda. nagu ka teie mainisite, me peame lähtuma äh, raha jälgedes käimise põhimõtet mõned ettevõtted rahastavad selliseid platvorme mis äh, võimaldavad ebaseaduslikult äh, juurdepääsu saada digitaalsele sisule. ja nende suurte tegijatega selles valdkonnas äh, tuleb meil ka rinda pista. jälle kord toonitaksin, mina tahan, et kõik oleksid võitjad. minu eesmärgiks on kaitsta intellektuaalomandi õigusi, kuid minu eesmärgiks on samuti tagada sisu piiriüleselt digitaalsele äh, sisule äh, ja seaduspärane juurdepääs sellele sisule, meie rahvas on selle ära teeninud. minu isiklik arvamus on, et me peame kordama uuesti seda ettepanekut, mis tehti kahe tuhande neljandal, kahe tuhande kaheksandal, äh, kahe tuhande neljandast kahe tuhande kaheksanda aastani. minu ettepanek oleks äh, sada tuhat eurot äh, piirmäärana. Ühendkuningriigis on see läbi kaheksakümmend üks tuhat Suurbritannia naelsterlingit ja ettevõtjad äh, hädaldavad selle üle, et bürokraatia koorem on liiga suur, me peame nende inimeste arvamust kuulda võtma. komisjoni ettepanek, nagu me kõik teame, lükati tagasi, äh, selle lükkasid tagasi liikmesriigid ja ma loodan, et seekord liikmesriigid on valmis selle komisjoni ettepaneku puhul tõsisemat suhtumist üles näitama ja mis puudutab äh, ühtlustamist ja koostalitusvõimet, siis need vahendid aitavad meie ettevõtetel äh, rohkem äh, digitaalseks muutuda. me mäletame 2G ja GSM aeg oli suur hiilgeaeg. aga nüüd äh, on Euroopa Liin, Euroopa Liit maha jäänud äh, neljanda põlvkonna äh, tehnoloogias, G, 4G tehnoloogias õige pea tuleb juba 5G ja mina loodan, et me suudame ühtlustamisettepanekuid kiiresti vastu võtta, kiiremini kui 3G äh, ja 4G ajal. peame rääkima andmetest rohkem, rääkides andmemajandusest, peame rääkida, rääkima ka andmete omaniku suhetest siiani, kui me rääkisime andmetest, siis me rääkisime alati andmekaitsest. aga me peame rääkima andmetest kui väärtuslikust varast, kui äh, toorainest. mis puudutab äh, idufirmasid, siis jah, idufirmad loovad palju töökohti Euroopa Liidus. idufirmad on kõige paindlikumad üksused, mis reageerivad kiiresti kõikidele võimalustele. ja me peame idufirmade sood, idufirmade jaoks soodse keskkonna looma Euroopa Liidus miks peavad idufirmad lahkuma Euroopa Liidust, et oma tegevust äh, tegusele hoogu sisse saada, miks nad peavad äh, Ameerika Ühendriikidesse minema, miks ei suuda me oma ajusid Euroopa Liidus hoida? me peame looma äriõhkkonna, ärikeskkonna, mis soodustaks idufirmade tegevust Euroopa Liidus ning olen veendunud, et digitaalse ühtse turu loomine on just üks selline meede, mis me meelitaks idufirmasid Euroopa Liidus tegevust äh, alustama ja ka meie oma väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on need, kes äh, Euroopa Liidu digitaalsest ühtsest turust kõige rohkem kasu saavad. kuid luues äh, digitaalset ühtset turgu Euroopa Liidus, siis meie eesmärgid ei ole protektsionistlikud me loome seda omaenda rahva, omaenda ettevõtete jaoks, aga ka kolmandate riikide ettevõtete jaoks. ja siis äh, kaasaskantavas. mina ei tahaks äh, või ülekantavus, ma ei tahaks äh, seda territoriaalsuse põhimõtet muuta. aga ma ei ole valmis kaitsma absoluutset territoriaalset eksklusiivõiglust. kui me niiviisi jätkame, siis äh, sisu ülekantavus või piiriline juurdepääs digitaalsele sisule muutub äh, jaburduseks. me peame lubama piiriülest juurdepääsu ja oma äh, kodanike digitaalse sisu, kodanike jaoks digitaalse sisu ülekantavust kas ma usun, et liikmesriigid on valmis äh, praegu äh, kehtivaid äh, süsteeme muutma? ma usun küll, jah, sellepärast et selleks on põhjust. Teie teate paremini kui mina, et Euroopa Parlament on läbi viinud mitmeid analüüse ja mitte Euroopa päritoluga digitaalse sisu hind on suur, see maksab umbes kolmsada nelikümmend miljardit eurot aastas. aga oluline ei ole mitte ainult äh, raha, oluline on ka põhiõigused. nii et geoblokeerimist kasutades niiviisi diskrimineerida meie kodanikke kahekümne esimesel sajandil ja Euroopa Liidus, see nüüd küll vastuvõetav ei ole käibemaksusüsteemi. ja see, kas me plaanime käibemaksusüsteeme muuta, nagu kõik, kõikide maksuküsimustega tegeleb volinik Pierre Moskovitši. nagu te teate, kõik volinikud teevad koos teed, kuid otsustasime väga selgelt, et kui me räägime oskustest muuhulgas, siis äh, meie lähenemine on terviklik ja, ja me ei hakka eristama digitaalseid oskusi mittedigitaalsetest. Marianne Tyson esitab äh, meie oskuste alase strateegia. jätkame koostööd digitaalsete tšempionitega see oli äh, väga viljakas koostöö, nad tegid oma tööd hästi. meil oli juba äh, üks kohtumine ka minu mandaadi ajal äh, digitaalsete tšempionitega nii-öelda ja kui ma käin Euroopa Liidu liikmesriikides, siis ma teen alati koostööd liikmesriikides ka digitaalsete liidritega mõjuhinnangud, avalikkusega konsulteerimine, see on äh, möödapääsmatu äh, hädavajadus. istun siin äh, proua esinaise kõrval, proua esinaine, kes on tarbijate õiguste eestvõitleja. ning ma ei saa endale lubada isegi kõige väiksemaid kahtlusi nende aluspõhimõtete äh, kahe silma vahele jätmise kohta äh, ja seda ei ole mul mõtteski. mõjuhinnangud ja avalikkusega konsulteerimine on tähtsad. mis puudutab teksti ja andmekaevet, siis pilt on Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides väga erinev. Ühendkuningriigis näiteks on teadlastel juurdepääs innovatiivsetele töövahenditele, kes tegelevad suurandmetega, on teksti ja andmekaeve kättesaadav teadlastele, aga on liikmesriike, nii kahju kui see ka pole, kus see nii ei ole. peame võimaldama ka meie teadlastel suurandmetega koos suurandmetega töötada. Nendest andmetest on võimalik teha igasuguseid järeldusi erinevaid trende tuvastada äh, teksti ja andmekaeve tänapäeval annab väga palju erinevaid võimalusi. ma arvan, et mul õnnestus nüüd kõikidele küsimustele vastata. meil on veel neli sõnasoovijat. Katrin Stailer, Eva Panova, Kristel Schaldemose ja veel üks kõneleja, mina paraku pean lahkuma, sellepärast et ma paraku digitaalselt ei saa koju teleporteeruda, pean füüsiliselt koju minema äh,, siis äh, ma tahaksin äh, omalt poolt ära öelda, et mõnikord me unustame, et äh, me oleme Euroopas juba saavutanud äh, mõningates valdkondades edu. kuus maailma kõige rohkem digitaalselt ühendatud majandust on Euroopa Liidus ähm, ja, ja kaks neist on EEA piirkonnas ja neli Euroopa Liitu, siis on unicorn ettevõtted Äh, mis on, mille hinnanguks on miljon dollarit. Äh, Ameerika Ühendriikides on selliseid kolmkümmend üheksa, meil kolmkümmend. ja me kuulsime eelmisel nädalal kuuekümne kahe aastasest ettevõtjast, kelle avastuseks oli selline kiipkaart, mis võimaldas telefoniühenduse katkestamise, kui telefon on kadunud ja see äh, avastus on äh, nüüd maha müüdud maailma suuruselt teisele äh, kiipkaardi valmistajale. nii et mitte ainult noored inimesed ei ole uuenduslikud, meil on suurepäraseid näiteid uuenduslikest tegevustest, nii et ärge öelge, et ettevõtlus ei toimi ja ma arvan, et keegi ei öelnudki seda, aga mõnikord mulle tundub, et, et inimesed ainult hädaldavad, et asjad ei toimi. meil on tšempione, meil on tõeliseid edulugusid Euroopa Liidus, me tahaksime lihtsalt, et neid oleks rohkem. Catherine, palun. suur tänu, Viki. jah, see maailm, mis meid ümbritseb, muutub väga kiiresti ja ma tahaksin üle statistikat tsiteerida, Viki juba rääkis natuke statistikast, kui te arvate, et Äh, mobiiltelefone on sama palju kui inimesi äh, ja äh, mobiiltelefone on rohkematel inimestel kui neid inimesi, kellel on mobiil, kellel on WC ja pangakonto. nutitelefonid on kõige kiiremini arenev tehnoloogia valdkond, uskumatu aeg ja see, mida teie teete ühtse digitaalse turu strateegia kallal, on väga oluline ja ma tahaksin rääkida suurandmetest ja andmekaevest. väga huvitav on see, et Ühendkuningriik saab praeguses raamistikus teha omaalgatusi, see on väga oluline, kuidas meie saame teisi liikmesriike samamoodi toimima, kasutades juba olemasolevat raamistikku, siis ähm, autoriõigused, millised oleksid realistlikud ootused, reformi ootused? mulle meeldis see, mida te ütlesite ühtlustamise ja koostoime kohta ja äh, hanke äh, liikmesriikide Ähm, protseduuride ja e-valitsuse puhul, kõik sõltub liikmesriikidest, kuidas me saaksime mõjutada liikmesriike paremat koostööd tegema omavahel, kui siiamaani on tehtud ja siis ähm, hea meel kuulda teilt ka oskuste kohta, väga hea meel kuulda, et äh, proua Tyson valmistab ettepanekut tegema e-oskused on äh, valdkond, kus, mis on väga oluline ja, ja kus on äh, sooline lõhe. selle puhul saab midagi ära teha ja ainult seitse protsenti ähm, arvuti äh, valdkonnaga tegelevaid professoreid on naisterahvad, me peame kindlasti edendama naiste suuremat, äh, suuremaid karjäärivõimalusi ja arvuti valdkonnaga seoses, infotehnoloogia valdkonnaga seoses, see on äh, oluline, kui me tahame saavutada selles valdkonnas optimaalset edu ootame innukalt teie ettepanekut ähm, kuuendal mail ja loodan, et te tõesti selle kuuendal mail ka esitate. Eva, we have very powerful women on this committee. <laughs> Eva. meil on väga tugevad naisterahvad äh, komisjonis. We are actually suur tänu, Viki. jah, me oleme siin väga hästi tasakaalus äh, täna, sellepärast et äh, eelmisel nädalal Äh, käisin asepresident ja meil toimus e-valitsuse äh, ümarlauda, äh, oli kohe peaminister, erinevad ministrid, mina olin ainukene naisterahvas, kes ümarlauas osales ja meil on sageli selliseid arutelusid Brüsselis, kus olukord on samasugune. IMCO on aga see-eest suurepärane näide selle kohta, kus sooline tasakaal on nii nagu kord ja kohus. suur tänu, asepresident, et olete täna siia tulnud ja suur tänu ka et olete siia tulnud, Sofia. Te ei käi mitte ainult liikmesriikides ja teete koostööd ka Euroopa Parlamendiga ja iga nädal käite siin, mul oli väga hea meel arvamuste vahetuse üle. paar nädalat tagasi toimunud konverentsil äh, olid esindatud Euroopa Komisjon, parlament äh,, liikmesriikide ametivõimud äh, ja selleks, et äh, me saaksime digitaalse ühtse turu lõpule viia, on meil vaja ka äh, lihtsustatud, tõhustatud, tarbijasõbralikku e-haldust ja sellest ma tahaksingi rääkida, sellest on juba räägitud, aga konkreetselt minu küsimust vist esitatud pole. kõigepealt e-oskused. kui me tahame, et meie kodanikud ja meie ettevõtted saaksid täiel määral kasu äh, avalikest teenustest internetis, nagu näiteks äh, e-valitsuse teenused, siis me peame nende digitaalseid oskusi edendama. infotehnoloogilised oskused ja infotehnoloogiline lugemisoskus äh, vajavad edendamist juba haridustee algusest peale ja äh, digitaalne ühtne turg saab seda veelgi hoogustada digitaalne majandus vajab kvaliteetseid äh, töötajaid ja ka kvaliteetset, äh, kvaliteetseid tööandjaid. see uus strateegia, mille te esitate kuuendal mail, kas äh, seal on ette nähtud mõningad meetmed selleks, et juba varases eas hakata digitaalseid oskusi edendama? ja kui me räägime tõhusatest toimivatest veebiteenustest, teate, me tahame, et ettevõtted ja kodanikud usaldaksid kogu digitaalteenuste valdkonda, siis äh, võib öelda, et äh, kui kodanikud ei usalda äh, e-teenuseid, siis ja, ja ei kasuta neid, siis pakkumiste mitmekesisus kaotab oma väärtuse. sedasama võib ka e-kaubanduse kohta öelda kas äh, uus digitaalse ühtse turu strateegia pakub ka lahendusi, kuidas suurendada kodanike ja äh, äriühingute usaldust äh, e-kaubandusse ja valitsusse, sellepärast et nende küsimus, selle küsimusega peit-, peit-, puutun ma kokku iga päev, Kristel Sallemose. suur tänu, räägin nüüd täna taani keeles. Commissioner, thank you. lugupeetud volinik uh,. And uh,, and I am really, really, really looking forward to uh, to see the presentation of your <laughs> ja mul on väga hea meel uh, kuulata teie ettepanekuid. oleme rääkinud siin äh, digitaalsest ühtsest turust äh, palju. ja nüüd ma räägingi inglise keeles ja unustasin teksti täiesti ära. nüüd räägin siis ikkagi taani keeles, nagu ütlesin lugupeetud volinik, suur tänu äh, selle ettekande eest. ma väga suure rõõmuga ootan teie konkreetseid ettepanekuid, sellepärast et ma arvan, et meid on palju, kes me kõik oleme äh, üldisel tasandil ühel meelel, oleme ühel meelel nende väärtustega, mis, mida digitaalne ühtne turg peaks esindama aga üksikasjad on need, mis tekitavad lahkhelisid nagu äh, sageli. aga enne, kui ma küsimuse esitan, tahaksin ma öelda teile, et ma olen väga nõus teiega geoblokeerimise küsimuses ja ka ülekantavuse portability küsimuses, midagi me peame loomulikult ette võtma selles valdkonnas, aga minu konkreetne küsimus Äh, kõlab järgmiselt. kas te olete mõelnud, millised tagajärjed võivad sellel olla kultuurilisele mitmekesisusele, mis meil Euroopas valitseb? keeleliselt oleme me mitmekesised, kultuur on meil mitmekesine. ja kui me võtame ühe näite, mida siin on väga palju kasutatud, äh, Netflixi näite, siis äh, on ju nii, et on väga tore, kui saab kasutada VPN ühendust, et Netflixist filme vaadata, vaadata Ameerika filme, äh, selle asemel, et vaadata oma, omaenda kodumaa filme. aga see võib tähendada seda, et võivad tekkida äh, keelelised ja kultuurilised äh, Äh, väljakutsed, uued väljakutsed, noored inimesed äh, saavad kõiki asju vaadata inglise keeles, aga näiteks meie vanurid võib-olla tahavad välismaiseid filme vaadata äh, taanikeelsete subtiitritega, kas te mõtlete ka sellele, millised tagajärjed on geoblokeerimise kõrvaldamisel meie kultuurivaldkonnale? me peame kindlasti nendele tagajärgedele mõtlema, ma olen nõus ja me peame seda tegema, aga me peaksime siiski võtma ka meetmeid, mis aitaksid meie kultuurilist mitmekesisust ka tulevikus edendada, aitäh! Kristel. Eh, aitäh, Kristel ning viimasena annan sõna Roosa Tuunile. aitäh, eh, lugupeetud komisjoni asepresident, ma olen täielikult nõus oma kolleegidena, et te tõesti peate oma sõna Te lubasite, et te teete meiega väga tihedat koostööd ja me tõesti öö, eh, oleme väga tänulikud selle eest, et te tulete Euroopa Parlamenti nii sageli ja iseäranis meie komisjoni ma äh, peatuksin mitmetel teemadel, mis on seotud eelseisva digitaalse siseturu strateegiaga, me ootame seda kõik nii väga innukalt. Te ütlesite, et ettepanek äh, ühtlustatud Euroopa Liidu reegliteks äh, online ostetud digitaalse sisu kohta on üks valdkond, mis seal käsitlemist leiab. aga tahaksin teada, millist õiguslikku vahendit te soo-, eelistate, kas see on määrus või direktiiv Te mainisite korduvalt äh, ka pakkide äh, äh, toimetamist kohale. siin on, meil on tõesti vaja julget lähenemist, seda nõuavad nii ettevõtted kui ka tarbijad. kas teil on plaanis pakkuda välja mingeid õigusloomealaseid meetmeid selleks, et tagada taskukohane kõrgekvaliteediline piiriüleste pakkide tarneteenistus. nagu te teate, liikmesriikide postiturg on killustunud, meil on kakskümmend kaheksa erinevat äh, postisüsteemi ja äh, need süsteemid toimivad riikide piirides, alati ei ole tegu kõige uuendusmeelsemate algatu-, organisatsioonidega, mitte selliste organisatsioonidega, mis on äh, Äh, valmis äh, uuendustega kaasa minema. kas te äh, uurite ka sellist uuenduslikumat tarnelahenduste leidmist? nii et, et me saaksime tõesti mm, e-kaubanduse vallas midagi muuta, selles vallas, et e-kaubanduse klient oma kauba kätte saab. alati ei ole vaja, et inimesele kaup koju kätte tuuakse viis-seitse korda nädalas üheksast kuni viieni nagu me teame, on ka tõhusamad ja odavamad äh, tarneviisid, äh, kas või äh, need pakiautomaadid kaubanduskeskustes. kas te olete uurinud, millised on kõige suuremad takistused selliste uuenduslike operaatorite teel? me kuulasime suurepärast ettekannet ähm, äh, online vaidluste lahendamise platvormi teemal äh, täna hommikul. rääkisime selle, räägiti sellest, kuidas selles vallas sündmused arenevad ja ma olen sellega tõesti väga rahul ja ma loodan, et äh, tõesti järgmise aasta alguses kogu süsteem ka käivitub. ning ma loodan, et meil õnnestub kogu turgu samas tempos uuendada. samuti tahtsin Äh, rääkida jagamisel põhinevat majandusest. Äh, mina kardan, et kui me siin juhi positsioonile ei asu, siin Euroopa Liidus, siis äh, on oht, et liikmesriigid killustavad õigusliku keskkonna, luues siis täiesti erinevad riiklikud süsteemid praegu on meil äh, väga haruldane võimalus, et Euroopa Liidu ettevõtted pöörduvad meie, Euroopa Liidu institutsioonide poole ja paluvad meil seda valdkonda reguleerida, seda ei ole peaaegu kunagi juhtunud nii et, et tahaksin küsida, kas komisjonil on plaanis rakendada mingeid meetmeid selles valdkonnas, kas teie kuuendal mail avaldatav strateegia näeb selles vallas midagi ette ning lõpetuseks Eh, tahaksin tänada teid, et te tulite möödunud nädalal meie töörühma kohtumisele. Eh, te kuulsite, millised on eh, sidusrühmade esindajate mured. me juba rääkisime sellest, et meie väga uuendusmeelsed ettevõtted ja inimesed tihtipeale lahkuvad Ühendriikidesse, sellepärast et seal on oma ettevõtte suurendamine palju lihtsam nii et, et meil on tõesti vaja sellele probleemile konkreetselt reageerida, te tihti rääkisite siin killustusest aga me peame sellele probleemile tõesti keskenduma ning eh, ma tõesti eh, toetan teie täie, terviklikku lähenemist. Eh, see on tõesti väga mõistlik lähenemine, aga kui meil on selline terviklik lähenemine, siis ma arvan, et digitaalse ühisturu strateegia peaks hõlmama ka telekommunikatsiooni ühisturgu, sellepärast et rändlus ja eriti andmete rändlus on ju osaks Äh, telekommunikatsiooni äh, siseturust ning minu arvates peaks teie strateegia ka seda aspekti hõlmama. ning lõpetuseks, äh, seda ütleksin töö, digitaalse ühisturu töörühma juhina ja ma tahaksin tänada kõiki, kes selle töörühma kohtumisel väga aktiivselt osalevad. mina sooviksin või mul on plaanis korraldada konkreetne arutelu teie talitustega, sellepärast et meie komisjoni liikmetele pakub see väga suurt huvi pärast seda, kui ühtse äh, äh, digitaalturu strateegia volinike kolleegiumi poolt vastu võetakse ja ma äh, saaksin, oleksin väga tänulik, kui te saaksite saata meile oma peadirektoraadi selle teemaga seotud peadirektorid, et me saaksime seda teemat arutada just nimelt nende inimestega, kes vastutavad selle strateegia erinevate osade eest. meil oleks väga hea meel, kui me saaksime nendega mõttevahetuse korraldada Äh, tõenäoliselt äh, kaheteistkümnendal või kolmeteistkümnendal mail on meil plaanis oma järgmine koosolek korraldada. ma näen, et te tõesti olete väga pühendunud sellele valdkonnale ja ma näen, et teie talitused teevad väga, väga pingsat tööd. ma olen kindel, et kui me ühiselt koos töötame ja tööd on meil tõesti palju, aga ühiselt tööstades on meil suurem võimalus tõesti mõjutada äh, Euroopa äh, ühtset digitaalset turgu järgmise viie aasta jooksul, nii et, et meil on tõesti vaja väga tihedat koostööd, mitte ainult teiega isiklikult, vaid ka teie talitustega ning äh, ühiselt peame avaldama survet nõukogule äh, selleks, et ka liikmesriigid ei takistaks meil Euroopa Liidus edu saavutamast, aitäh! aitäh, Roosa Tun ja nüüd saab sõna volinik Ansip aitäh nende küsimuste eest. ma alustaksin äh, sellest e-hangete küsimusest ning äh, koostalitusvõime kohta käivast küsimusest. nagu me kõik teame e, e-hanked on näiteks Portugalis väga äh, kõrgelt arenenud. me teame, et prognooside kohaselt äh, kui me suudame e-hanked kogu Euroopa Liidus ellu rakendada, siis hoiaksime kokku umbes viiskümmend miljardit eurot aastas. see on tohutu rahasumma Euroopa Liit ja meie kodanikud saavad sellest kasu. aga mõned konkreetsed ettevõtted eh, loomulikult kaotavad. Nad kaotavad sellepärast, et nende turg ei ole enam niivõrd kaitstud. aga me, nagu me teame, Euroopa Liit põhineb ühisturul, piirideta alal ning Euroopa Liidu eesmärgiks ei ole protektsionism. niisiis, mina tahaksin avaldada survet selles suunas, et e-hanked kasutusele võetakse ning ma tõesti toetan äh, ka äh, mitmete teiste tõeliselt uuenduslike e-valitsuse vahendite kasutusele võtmist kogu Euroopa Liidus. nüüd äh, naised ja IKT sektor. olgem ausad, tegemist on probleemiga. sellepärast, et ainult kakskümmend protsenti IKT sektorist on täna täidetud naistega niisiis aga äh, see on osaliselt seotud ka traditsioonidega. Äh, aga ma ei tea, kas digitaalmaailmas saab üleüldse rääkida traditsioonidest või IKT maailmas, seal me ei saa rääkida erinevatest põlvkondadest ja erinevatest traditsioonidest, millestki, mis me oleme päranduseks saanud eelmistelt põlvkondadelt me peame eh, tegema koo-, eh, koostööd selles vallas eh, väga tõsiselt, me peame nende probleemidega tegelema ja ma olen täiesti kindel, et naised suudavad selles sektoris töötada palju tõhusamalt kui mehed. usaldus. Ah, kõigepealt kuues mai, jah. kindlasti nagu korduvalt juba öeldud, juba enne tänast kohtumist, meie eh, esitame oma digitaalse ühisturu strateegia kuuendal mail. nüüd eh, oskused. ma juba ütlesin, et volinik eh, Dyson valmistab ette siis tervikliku oskustealase strateegia, aga ma olen teiega nõus me peame meie koolide õppekavadesse äh, panema siis krüpteerimise juba äh, väga varases staadiumis, äh, selleks on tõeliselt vajadus olemas, sellepärast et oskustega tööjõu puudumine selles sektoris on tõesti väga suur ning nagu me kõik teame, see sektor loob äh, Äh, tohutult palju uusi töökohti. ainuüksi rakenduste sektoris on täna üheks koma kaheksa miljonit töökohta, aga kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal prognooside kohaselt on neid neli koma kaheksa miljonit. ja seda ainult rakenduste sektoris, äh, pluss veel kolm miljonit töökohta järgmise aas-, paari aasta jooksul. niisiis, me peame selle probleemiga tegelema, üleöö me seda ei lahenda, aga nende teemadega tuleb tegeleda. nüüd kultuuriline mitmekesisus ja Taani. mulle meeldivad Taani filmid. mulle nad tõesti meeldivad Äh, ma olen neid näinud äh, Eesti äh, televisioonis, nad on minu riigis väga populaarsed. ma tean, et teil on palju rohkem tõeliselt häid filme Taanis, aga aga need, kes otsustavad, milliseid filme tuleb osta ja millised mitte, otsustasid, et rohkem ei osta. ja milline on lahendus siis minutaoliste inimeste jaoks? ma juba ütlesin. me peame lubama piiriüleselt eh, juurdepääsu digitaalsele sisule. mina olen valmis eh, ma eh, maksma, sellepärast et mina tahaksin nautida neid Taani filme ja see on äh, minu arvates tõeline arusaamine kultuurilisest mitmekesisusest, kui inimestel on juurdepääs nendele šedöövritele. hiljuti kohtusin äh, äh, Saksa filmi, filmiarhiivi endise direktoriga ja tema sõnul on sadu tõeliselt häid filme juba digitaliseeritud kujul aga äh, nende levitajad, äh, levitajad lihtsalt ei ole, filmide levitajad ei ole huvitatud äh, litsentside ostmisest, mis rajanevad territoriaalsele põhimõttele selleks, et neid filme saaks näiteks näidata siin Belgias. sest et majanduslikku põhjust selleks ei ole. jah Äh, võib-olla maailmas on võimalik leida, ma ei tea, võib-olla sada tuhat miljon, kümme miljonit inimest, äh, kes neid filme tahaksid vaadata, aga nad ei ela kõik ühes riigis. milline on lahendus? Äh, lahendus on jällegi lubada inimestele sellele sisule piiriüleselt ligi pääseda, võtta nende raha vastu ja see on minu ettepanek ning äh, ma arvan, et äh, selliste ettepanekutega äh, ma toetan paremate filmide loomist, ma toetan kultuurilist mitmekesisust Euroopa Liidus. nii palju, kui mina asjast aru saan, need globaalsed tegijad Äh, suudavad kõigega toime tulla, aga on ju veel äh, teisi tegijaid ja nemad on raskustes, nemad ei saa oma tooteid müüa, nemad ei äh, suuda toime tulla nende kahekümne kaheksa erineva regulatoorse raamistikuga ja siit saavadki algused, alguse probleemid. ja see on tõeline takistus, kui me räägime kultuurilisest mitmekesisusest, mitmekesisuse loomisest Euroopa Liidus niisiis. Äh, lugupeetud Roosa Tuun äh, küsis vahenditest, aga ma pean ütlema, et äh, ma ei ole veel valmis konkreetseid vahendeid välja pakkuma selles strateegias me juhime tähelepanu peamistele probleemsetele valdkondadele ning me keskendume nendele valdkondadele. me, mina sooviksin Äh, tulla välja õigusloomealaste aktidega ja ka mitte õigusloomealaste aktidega äh, järgmise kahe aasta jooksul ning äh, siis me juba arutame, milliseid vahendeid me kasutame ning loomulikult kõik need lahendused tuginevad mõjuhinnangutele Äh, tul-, avalikkusega konsulteerimise tulemustele ja nõnda edasi. nii et, et praegu on liiga vara öelda, milliseid konkreetseid vahendeid me kavatseme kasutada, me tuleme äh, selle direktiivi juurde tagasi, me tuleme välja uue direktiivi ettepanekuga, ma tõsi vabandan, et ma ei saa teie küsimusele vastata, aga mul veel konkreetselt neid vahendeid praegu ei ole Äh, pakitarned. jah, äh, te täiesti õigesti mainisite, et äh, meie ettevõtjate sõnul pakitarnete suur kulu on üks peamisi põhjusi, miks e-kaubandus Euroopa Liidus ei arene nii jõuliselt, kui võiks. nagu me kõik teame, pakitarnete hinda Äh, peab põhinema kuludel, aga tegelikult äh, on seda, selle hinna kujunemist äh, väga raske mõista, väga raske on mõista, milline osa on kuludel selles hinnas Äh, üldiselt ähm, on seisukoht selline, et sellest äh, pakitarne hinnast äh, kõige suurema, selle probleemi moodustab see nõndanimetatud viimane kilomeeter, sest et see on see kõige kallim pakitarne osa. tegelikus elus, võtame näiteks Poola, Belgiast Poolasse, ma räägin siin sellisest kahekilosest pakist Äh, see maksab kakskümmend kuus eurot, aga Poolast Belgiasse neliteist, ma ei mäleta täpselt, kas äh, neliteist eurot kolmkümmend senti või nelikümmend senti. Äh, niisiis tööjõukulud Poolas on palju madalamad ja Belgias palju kõrgemad. aga Äh, kui tarnitakse riigist, kus tööjõukulud on madalamad, riiki, kus tööjõukulud on üsna kõrged, on palju odavam kui vastupidi. küsimus on, miks see siis nii on? jällegi tuleme nüüd Taani ja Rootsi juurde väga raske on aru saada, miks näiteks äh, paki tarnimine ühest riigist teise äh, maksab kakskümmend seitse eurot äh, ja ühest riigist teise siis nelikümmend kaks eurot. ma räägin siin Malmö ja Kopenhaageni. It is just next to each other distance. ja see vahemaa on ju tõesti väga lühikene ning mina isiklikult äh, olen üsna rahul pakkide tarnega, kui ma äh, kolisin süüa Belgiasse, siis ma äh, tellisin kaks korda kolm vaiba ähm, Saksamaalt, ma maksin paki tarne eest kaheksa eurot. kaks korda kolm meetrit, see on Eh, ju midagi eh, hoopis muud kui kahekilone pakk eh, Kopenhaagenist Malmösse. meie sooviksime suuremat läbipaistvust, mina ei taha hakata hindu reguleerima, aga mina tahaksin teada, millel need hinnad põhinevad. ja universaalteenuste kohustuse direktiiv ma tean, et Euroopa Parlamendis te olete valmis hakkama seda direktiivi uuesti arutama, aga ma olen teiega nõus, et see on tõesti vajalik. me kõik teame, et kirjade hulk väheneb ning üsna kiiresti, viisteist kuni kakskümmend protsenti aastas. aga möödunud nädalal meil toimus kohtumine Äh, riiklike postitalituste esindajatega, nemad vaatasid tulevikku vägagi optimistlikult, ütlesid, et pakid, need kompenseerivad selle kirjade hulga vähenemise, nii et, et mina tahaksin neile öelda, et meie paki äh, teenistused jah, tõesti tegutsevad juba väga hästi inimesed on kaevanud selle pära-, selle üle, et pole läbipaistvust. et ei ole võimalik pakke jälgida. ning eh, nüüd ma võin teile öelda, et enamikes liikmesriikides eh, on eh, selline paki jälgimise ja paki asukoha kindlaks tegemise süsteem olemas nii et, et eh, iga inimene teab, kus eh, pakk parajasti on, kui ta ei ole seal, kus ta peaks olema. ja selle eest ma olen tõesti väga tänulik. ma ei süüdista postiteenistust, ma tunnistan, et eh, vaatamata probleemidele teevad nad head tööd Äh, nüüd äh, jagamine ja reguleerimine, Kaja Kallas tõstatas samuti selle küsimuse ning mõnikord äh, parim reguleerimine on üldse mitte reguleerida. nii et, et kui ei ole tõelist vajastust reguleerida, siis ei ole vaja sekkuda. aga kui me leiame, et mõned üldisemat laadi probleemid, siis me peame sekkuma nii et, et me peame äh, ka interneti uuenduste jaoks avatuks hoidma. Overregulating. üle äh, reguleerides äh, võime me kergesti teha lõpu uuendustele ning me peame olema väga ettevaatlikud. kui me hakkame midagi reguleerima, siis peab selleks olema ikka tõeline vajadus Äh, nüüd rändlus, ma arvan, et siin äh, saalis kõik teavad, mida mina äh, rändlustasudest arvan ning mina tahaksin veel kord korrata, et kõik peavad täitma oma lubadusi. viimase Euroopa Parlamendi valimiskampaania käigus kõik erakonnad lubasid rändustasud kaotada nüüd on siis aeg seda teha, nüüd on aeg täita need lubadused, mis me oma valijatele andsime. nagu te teate, selle ettepaneku on teinud ka eesistujamaa Läti, tegemist on hea ettepanekuga selles mõttes, et me oleme alustanud kolmepoolseid läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel aga äh, mis puudutab nende rändlustasude kaotamist, siis äh, selles vallas on äh, asjad rahuldavast tulemusest kaugemal. viis pluss viis pluss viis ei ole mingi süsteem, millega me peaksime leppima. me lubasime oma valijatele, et me kaotame rändlustasud ja seda me peame tegema, aitäh! Äh, aitäh, tõesti äh, avaldame tunnustust volinik Ansipile tänase kohtumise eest, aitäh! So, and I, I'm, I'm ready to be ja mina olen valmis siia jälle tulema, kui te mind kutsute, ütleb volinik jah, volinik, ilmselt kutsume teid väga peatselt, aga mitte järgmisel reedel, ütleb volinik. ja me lubame, et see ei ole järgmisel reedel. aitäh, et täna siia tulite. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on eelarve ning ma näen, et meie raportöör on kohal, see on suurepärane. ning ma tean, et meil seisab ees arvamuse vahetus, nii et, et annaksingi Äh, kohe sõna härra Fernandesele, kus ta on, jah, suurepärane. Äh, meil on olemas ka meie IMCO raportöör proua äh, Kall Pelts, kes alustab. niisiis, härra Fernandes, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esinaine, ma teen väga lühidalt need suunised, mis puudutavad Euroopa Parlamendi eelarvet, võeti juba vastu. Need võeti vastu täiskogul. mina ei ole teie komisjoni teemal ekspert, ma tulin siia rohkem selleks, et kuulata ja vaadata, millised on teie prioriteedid, millised on need prioriteedid, mida me peaksime lülitama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves, eelarvesse Eh, meil on siin eh, need eh, prioriteedid tööhõive, ettevõtlus, eelkõige VKE-d ning ettevõtlus, ettevõtlusvaim tähendab. selleks loomulikult on vaja konkreetset nägemust nende programmide kohta, mis aitaksid edendada neid eesmärke Ähm, näiteks äh, rubriigi A programmid nagu COSME, aga samuti Erasmus pluss Horisont kaks tuhat kakskümmend, tööhõivealgatus, noorte tööhõivealgatus. Äh, need on äh, need prioriteedid, mis on meie jaoks oluline, sisemine solidaarsus. meil on ühtekuuluvusfond selle jaoks ja väline solidaarsus. ärgem unustagem seda, mis toimub ähm, Euroopa Liidu ümbruses ja ärgem unustagem seda rolli, mida Euroopa Liit peab mängima, meil on oluline väline eh, solidaarsus, see on osaks eh, rubriigist neli, eh, humanitaarabi näiteks, ja siis julgeolekuolukord, mis on seotud nende kahe prioriteediga me lähtume sellisest põhimõttest, et maksete probleemid, mis meil on olnud äh, Äh, ei lõppe aastaga kaks tuhat viisteist ning nõukogu äh, peab kinni äh, tõesti kompromissidest, milleni jõuti. mis puudutab konkreetselt teie komisjoni, siis tahaksin rääkida ajakavast, kahekümne seitsmendal mail peaks komisjon tutvustama oma eelarve eelnõu, üks oluline on teie komisjoni jaoks oluline Äh, nimelt ettevalmistavad tegevused ja projektid, äh, mitmeaastased projektid. Äh, neljas juuni on siis see tähtaeg, milleks tuleks esitada uued pilootprojektid ning ettevalmistavad meetmed ja pärast seda kahekümne seitsmendal juunil siis võetakse vastu arvamus või raport ja neljandaks septembriks tuleb esitada muudatusettepanekud eelarvele ning pärast seda kuskil eh, septembri keskel võetakse arvamus ja raport vastu ning oktoobris äh, äh, siis täiskogul ja kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal siis hääletame resolutsiooni üle ja oktoobris on asi täiskogul ja kahekümne üheksandast eh, oktoobrist üheksateistkümnenda novembrini toimuvad siis eh, lepitused, niisiis eh, ma rõhutan, et pilootprojektid on praegu olulised, meil on siin praegu kolm projekti ja tähendab üks ettevalmistav meede ja kaks pilootprojekti, mida ilmselt hakatakse sel aastal ellu rakendama Äh, mis äh, puudutab nüüd konkreetselt teie äh, komisjoni, siis meil on tollitegevuse alane programm, mis, mille jaoks on ette nähtud vahendite kasv võrreldes eelmise aasta eelarvega Äh, ning äh, mis äh, puudutab siis nii-öelda mitmeaastast finantsraamistikku, siis kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks on ka ette nähtud vahendite kasv, aga see on seotud siis finantsraamistiku läbivaatamisega, sest nagu ma ütlesin, komisjon esitab kahekümne seitsmendal mail oma eelarve eelnõu ja mis puudutab tarbijate programmi, see on eelarverubriik kolm, siis ka nende programmide vallas on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vahendeid võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga suurendatud eh, ja null koma kuus miljonit eurot ja kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks on samuti ette nähtud vahendite suurendamine. Eh, see on ette nähtud siis mitmeaastases finantsraamistikus loomulikult, nagu ma ütlesin, ma olen tulnud siia selleks, et äh, kuulata ära, millised on teie prioriteedid äh, ja, äh, ja kui me loomulikult annaksime seda, mida kõik nõuavad, siis meil oleks loomulikult vaja palju suuremat eelarvet ja nagu te teate, eelarvel on piirid see on umbes üks protsent siis äh, riiklikust kogutulust, nii et, et selle piiriga me peame arvestama. samuti on piirid seatud mitmeaastase finantsraamistikuga. see oleks siis äh, minupoolne info ja äh, nüüd tahaksin selleks, et koostada võimalikult hea eelarve, milline on teie, mis teile muret teeb, aitäh! Thank you very much suur tänu. Äh, suur heameel on äh, see, et äh, tulite siia, et rõhutada siin VKE-sid ja muid olulisi aspekte. meie eelmise aasta pilootprojekt oligi VKE-dele keskendunud ja nüüd annan oma raportorile või meie raportorile samuti sõna. suur tänu, proua esinaine, suur aitäh räägin ungari keeles, ütleb kõneleja. Először is meg szeretném köszönni Fernández úrnak, hogy... Kõigepealt eh, tahaksin ma tänada härra Fernandest eh, selle eest, et ta eh, tuli meie juurde ning andis meile ülevaate kõige tähtsamatest punktidest, mida me tegelikult juba teame. nagu ta ütles, siis eelmisel plenaariistungil juba hääletasime selle üle nende struktuuride üle, mis selles raportis äh, välja toodud on. Äh, kõigepealt äh, struktuuri kohta. EMCO komisjoni liikmena ma igatsen tegelikult veidike seda struktuuri ja see struktuur on ühtne turg. me näeme praegu, et me keskendume peamiselt investeeringukavale äh,, see on peamine eesmärk ja peamine tegevussuund praegu. aga ma paluksin siiski, et mõningaid teemasid ei unustataks, mis on väga olulised selleks, et Euroopa Liit üldse majanduslikult kasvada saab. nii nagu te juba mainisite, siis äh, koos tarbijakaitsega saame me ainult ühisturu täitpotentsiaali ära kasutada Need aspektid on meie jaoks kõige tähtsamad, äh, tegelikult meie komisjoni kõikide liikmete jaoks. Äh, seda isegi rohkem äh, seetõttu, et ühisturg ise on väga oluline ja see on tegelikult üks väga oluline poliitikavaldkond meie kõigi jaoks ja peaks selleks ka jääma. räägin siin ka majanduskasvust aga selle jaoks on meil vaja väga tugevat integreeritud ühtset äh, turgu ja see, selle, see ühine turg tuleb lõpule viia. nüüd siis prioriteetidest. üks olulisematest prioriteetidest on siin loomulikult äh, tarbijakaitsepoliitika see on tegelikult kogu Euroopa Liidu üks olulistest prioriteetidest samuti. me oleme arvestanud sellega, et meil on nende eesmärkide ellukutsumiseks vaja ette näha piisav rahaline kate, nende, neid rahalisi vahendeid tuleb isegi suurendada, meil on vaja sellist eh, eelarvet, mis aitab eh, suurendada tarbijate usaldust ning tarbijad saavad siis äh, usaldada äh, seda, et nende äh, huvisid kaitstakse. samuti on vaja piisavalt finantsvahendeid selleks, et jätkusuutlikku ja nutikat kasvu tagada ning et ka tööhõive eesmärke tagada. järgnevalt tolliliit ning pettustevastane võitlus. Nendes valdkondades tuleb olla Eh, edukas, aga selleks, et seda teha, eh, on vaja rohkem vahendeid. nüüd, eh, kui ma nendest asjadest siin täpsemalt räägin, siis ma ei ole päris kindel, mikspärast seda tolliliitu siin eraldi välja tuuakse, sest see on ka seotud pettusevastase võitlusega. ma usun, et me me peame äh, veelgi rohkem äh, finantseerimisvahendeid äh, suunama ühtse turu foorumile. nüüd tahaksin rääkida veel ühest olulisest prioriteedist, platvormist. ODR. alternatiivsete vaidluste lahendamise süsteem. see on mitmekeelne instrument mis on äh, ette nähtud selle jaoks, et äh, erinevaid vaidlusi lahendada. ja kui erinevate teenuste või toodete ostmisel tekib probleeme või müümisel, siis äh, on võimalik pöörduda sellisesse vaidluste lahendamise platvormi. siin on ka ajakava paigas, äh, mai alguses äh, hakkame me rääkima sellest ettepanekust äh, pädevas komisjonis ja loomulikult räägime me siis ka nendest küsimustest veelgi detailsemalt, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine, suur aitäh raportöörile ja nüüd, äh, kas on variraportööre või koordinaatoreid, kes tahavad täna, sina esimesena, kas on veel keegi, kes soovib äh, sõna? palun siis. Äh, jah, teen lühidalt. meie põhimõte eelarve kohta on no, ikka ja jälle olnud sama, meie positsioonist ütleme, et me ei töö, toeta uusi pilootprojekte ja kulude suurendamist, kui on selgelt näidatud, et neid on vajalik teha teiseks, äh, võib-olla kui me leiame säästukohti mujalt eelarvest, me ei taha, et äh, raha kulutatakse lihtsalt kulutamise pärast, see on maksumaksja raha, aga vaatame pilootprojektide otsa, kui on tõepoolest äh, tõestatud vajadus nende järgi, siis jah, aga vastasel juhul kärbime lihtsalt kusagilt mujalt, aitäh. lihtsalt selgituseks, Dan, eelarvega on nii, et kui raha ära ei kasutata, siis see kaotakse ära kui me ei pane ühisturu jaoks midagi sisse, siis me kaotame selle, eelmisel aastal sain sellest alles aru, ütleb äh, proua esinaine. nii et äh, see läheb teistele komisjonidele sellisel juhul, mm, jah, tõesti, Dan, sa võid veel sõna võtta. jah, saan sellest küll aru, aga kui teised komisjonid seda ei kasuta ja seda raha ei kasutata kokkuvõttes, siis kokkuvõttes raha ei kasutata aga Dan eh, siis eh, kaob raha ära ja siis eh, ei ole võimalik midagi ette võtta. nii et ma saan aru tõesti, kui te pilootprojekti üldse ei toeta, ei taha, selge, aga meie komisjonis peaksime ikkagi võtma oma vastutust tõsiselt ja küsima raha selle eest, mis on meie üldine kollektiivne huvi. nii, arutelud omavahel ilma mikrofonita. keegi soovib veel sõna, olge hea suur tänu, esinaine. Äh, tervitan siin äh, härra Fernandese ettepanekuid. olen nõus äh, sellega, mis meie raportöör juba ütles. aga ma arvan, et meie ja meie komisjoni jaoks on oluline see, et eile, et Äh, raportöör vajab, äh, rõhutab, et oluline on ettevõtte, ettevõtlus ja äh, tööhõive. kui ma ei mäleta, millal üldeelarve raportöör on olnud meie prioriteetidega niivõrd kooskõlas oma arvamuses ja see on väga tore. ma rõhutan ka seda, et oluline on pilootprojektide roll, nii nagu sa just ütlesid, siis eh, meie eh, VKE-de osalemine digitaalsel ajastusprojekt eh, on väga hea näide sellest, kus me tõesti saame midagi muuta, kui me räägime pilootprojektidele raha erastamisest, siis me ei räägi mingisugusest tohutust summast, aga me räägime tegelikult väikestest eralditest, eraldistest, kus on võimalik reaalselt midagi muuta. nii nagu härra Fernandes juba ütles, siis neljanda juunini on aega teha ettepanekuid kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks selles vallas. aga ütlen kohe ära, et me ei tohiks unustada, et me peaksime tegema ettepanekuid ka tarbijate vallas, tarbijate kaitsmise ja tarbija õiguste kaitsmise vallas. seda tuleb ikka jälle rõhutada. ja see peaks olema kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ka meie jaoks prioriteet, aitäh! suur tänu selle panuse eest, kas on veel kolleege? vaatan siin toast või saalis ringi, kolleege sõna vist ei soovi, kas komisjon tahaks midagi praegu lisada? ei taha, mul <laughs> öeldi, et ma pean seda küsima, ütleb proua esinaine. kas raportööril on mingisuguseid kokkuvõtteid, kommentaare? härra Fernandes, palun Oui, je veux remercier. Euh, aitäh, äh, ma tahaksin äh, tänada äh, kolleege selle eest, mida nad ütlesid, tahaksin rõhutada seda tööd, mis on juba tehtud. see töö on juba väga kaugele jõudnud, alati tuleb meeles pidada seda, et Euroopa Liidu eelarve mitte parlamendi eelarve, see on palju väiksem, aga Euroopa Liidu eelarve on umbes üks protsent eh, riiklik, eh, liikmesriikide kogutulust, niisiis see on üks protsent eh, niisiis siseriiklikust kogutoodangust. USA-s on see kakskümmend protsenti ja see on investeeringute eelarve üheksakümmend neli protsenti sellest eelarvest läheb investeeringuteks ja ainult kuus protsenti on mõeldud äh, siis äh, Euroopa Liidu halduskuludeks. sellel eelarvel on lisandväärtus. tegemist on äh, eelarvedega, mis moodustab viiskümmend protsenti Äh, paljude liikmesriikide avalikest investeeringutest, nii et, et äh, väga oluline on loomulikult, et vahendeid õigesti ja hästi kasutatakse, seda põhimõtet olen ma alati kaitsnud. Äh, samuti on vaja, et kõik teaksid, et vaatamata Äh, sellele, et Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, et äh, meil on uued pädevused, on äh, eelarve endiselt umbes üks protsenti SKT-st. nüüd küsimused, mis esitati siseturu kohta, jah, tõepoolest eelarve saab siin äh, aidata äh, probleeme lahendada, on olemas äh, ka Junckeri investeerimiskava, mille üheks eesmärgiks on tugevdada siseturgu. kui me kõneleme investeeringutest digitaalsesse tegevuskavasse, energiasse, siis see samuti harmoniseerimine on väga oluline. ma mulle tõesti meeldivad need prioriteedid, mida, millest te rääkisite tarbijakaitse vallas ja see, et on tõesti saa-, vaja saavutada või välja kujundada lõplikult ühisturg, meil on siin viissada miljonit potentsiaalset tarbijat, tolliliit, kus eh, osa tuludest, mis on praegu küll viisteist protsenti, on väga olulised mm, parlamendi eelarve kohad, Äh, seisukohad, need on eelarve jaoks olulised tulud ning pettus ja pettusevastane võitlus peab äh, kindlasti olema ka üheks prioriteediks. Äh, võimalus luua platvorm vaidluste lahendamiseks, see on tarbijakaitseprogrammis ma ei tea, kas on võimalik, antud hetkel ma ei saa öelda, kui suur on see summa, mida soovitakse ma võin öelda, et kui ma kõnelesin eh, tolli jaoks mõeldud programmist, siis see oli finantsraamistikus ette nähtud eh, seitsekümmend üks miljonit eurot ja mis puudutab tarbijate õiguste rubriiki, siis seal oli viis koma üheksa miljonit ette nähtud. Eh, nüüd me aga ootame komisjoni ettepanekut ja Eh, siis näeme, kuidas eh, toimivad need kaks pilootprojekti ja ettevalmistavad meetmed, mis praegu käimas on. tahaksin tänada eh, teid teie abi eest, selle info eest, mida esitasite oma prioriteetide kohta ja need lähevad just nimelt selles suunas, mida ma olen oma raportis kaitsnud ning ma arvan, et et meil õnnestub saavutada üksmeel ja, ja kui meil ei õnnestu äh, füüsiliselt mõne komisjoni raames kohtuda, siis igatahes meie mõtted kohtuvad, <laughs> nii et, et äh, te kindlasti saate sellised muudatusettepanekud ja teksti, mida saate vastu võtta. suur tänu, härra Fernandes, et tulite meie komisjoni juurde täna pärastlõunal. tahaksin öelda, et äh, tõlkimise saatmise tähtaeg on kakskümmend neli aprill kuuendal ja seitsmendal mail arutame äh, seda jälle, kaksteist äh, on muudatusettepanekud äh, tähtaeg juunis, hääletame seda meie komisjonis ning seitseteist juuni on eelarve esitamise tähtaeg, suur aitäh härra Fernandesele, suur aitäh ka variraportööridele, edasi. Läheme oma viimase päevakorrapunkti juurde, mis puudutab hülgetoodetega kauplemist, raportööriks on härra Kristjan Silvi Bussoi ja tahaksin anda raportöörile kohe sõna, suur aitäh! Thank you very much, madam Styler, first of all I would like suur tänu, proua Styler, kõigepealt tahaksin tänada oma kolleege, Vari, raportööre ja IMCO personali kogu tehtud töö eest viimastel nädalatel, suur tänu, et meie väga tihedast ajakavast kinni pidasite. ma ootan pikisilmi võimalust teiega koostööks kompromisside saavutamisel ja tahaksin tänada ka IMCO esimeest ja kõiki äh, ka selle eest, et olete vastu tulnud meie ajakava kohandamisega. kõigepealt üks isiklik kommentaar. pärast kohtumisi äh, Gröönimaa, Tingi ja Taani parlamendiga kohtumist, pärast komisjoniga kohtumist äh, arvan, et äh, põliskogukondade äh, jahitegevus ei sea ohtu loomade evi äh, elupaikasid ega ole mõeldud äh, kommerts, et e-, eesmärgi linnuiidid tahavad elatada omaenda perekondi, oma väikeseid kogukondi teie söö-, nende toiduvajadused on väga lihtsad ja äh, mõõdukad, nad on seda teinud sada, sadu aastaid, see on üks osa nende tavadest, nende kultuuripärandite, pärandist ning äh, nad austavad loomade heaolu põhimõtteid. Nad ei kavatse, nad ei, nad ei kunagi ei äh, küti looma lapsi. tegemist ei ole sugugi mitte tehnilise raportiga sellel on ka oma poliitiline mõõde. eesmärgiks oli WTO soovituste ja otsuste rakendamine, seda võttes arvesse kahe tuhande üheksasaja, kahe tuhande üheksanda aasta hülgetoodetega kauplemise dokumenti. kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kümnendal aastal on, kümnendal aastal vastu võetud otsuseid tuleks samuti arvesse võtta, komisjon on ettepaneku teinud WTO soovitusi arvesse võttes. ma tervitan komisjoni ettepanekut ja tahaksin tänada neid hea koostöö eest, hea dialoogi eest. meie ettepanek tuli komisjonilt aga teatava viivitusega, väikese viivitusega, ehkki põhimäärusel pole mõjuhinnangut, ei ole ka artiklis seitse praeguses äh, õigusraamistikus antud äh, põhjendusi. uue määruse eesmärgiks on WTO soovitusi ja otsuseid rakendada ja olen nõus MRM erandi kustutamisega, tahaksin kuulda, milline on variraportööride seisukoht selles küsimuses ja tahaksin küsida komisjonilt, et äh, kas see oleks kooskõlas WTO äh, otsusega ja mis puudutab IC erandit, siis äh, viitaksin inuiidi ja teiste põliskogukondade enesemääratlusotsusele, äh, määratlusõigusele ja äh, olen äh, rõhutanud, et hülge küttimine on üks osa nende kultuurist ning väga oluline osa nende elatusviisidest ning tagab kogukonna jätkusuutlikkuse ja traditsioonilise eluviisi jätkamise õigusteenistuse abiga ehm, kõrvaldasin vastuolud artiklite kolmkümmend viis ja kolmkümmend üks vahel. komisjon on rõhutanud delegeeritud aktide kasutamise võimalust, et vähendada hülgetoodete kasutamist turul, seda võib kasutada, seda tuleb teha ainult siis, aga kui turule tulnud hülgetoodete arv näitab, et küttimist viidi läbi peamiselt äriotstarbel. on raske, võib-olla isegi idealistlik määratleda, millal traditsiooniline kultuuriline küttimine muutub peamiselt äriotstarbel küttimiseks. mis puudutab küttimislubasid, siis äh, ma saan aru, et Kanada poolele võib tekitada see raskusi ja püüan koos variraportööridega seda ümber sõnastada ning rõhutada, et äh, küttimist tuleb teha austades äh, loomade heaolu põhimõtteid. uus artikkel viis A nõuab kodanike teavitamist hülgetoodetest Euroopa Liidu turul, kui need on pärit inuiitide kogukondadest või muudest põliskogukondadest, sel juhul tuleb rõhutada, et need on õigusliku päritoluga. see oleks ka tarbija äh, programmi määruse eesmärk kahega kooskõlas. tegemist ei ole hülgetoodete teavituskampaaniaga, aga inimesed peavad teadma, et see, mida nad ostavad, pole ebaseaduslik. oma sõnavõtu lõpuks ütleksin, et artikli seitse muutmise põhjuseks on see, et äh, raporteerimis-, aruandlusprotsess ei olnud piisavalt läbipaistev ega vastanud praeguse määruse artiklis seitse sätestatud kriteeriumitele. leian, et äh, lõplikus aruandes peab komisjon eelkõige hindama mõju inuiitide ja muude põlisrahvaste kogukondade põhi- ja sotsiaalsetele äh, huvidele, äh, nende õigusele hankida toitu ning äh, sissetulekut kogukonna toetamiseks. ja paluksin variraportööridel ja kolleegidel, kes on selle teemaga seotud või sellest teemast huvitatud, jagama oma arvamusi minuga ning kommenteerima minu seisukohti. suur tänu, härra Tase! ja nüüd saavad sõna meie äh, variraportöörid, kõigepealt sotsiaaldemokraatide hulgast Kristel Šallemoša. suur tänu, lugupeetud esimees, nagu ütlesin juba varem, ma räägin taani keeles ja seekord ma tõesti seda ka päriselt teen. jah, tahaksin kõigepealt öelda, et oleme äh, hülgetoodete äh, sissetoomise ja ekspordi teemaga tegelenud juba kahe tuhande kaheksandal aastal ja ka siis olin mina sotsiaaldemokraatide raportöör selle teema puhul. me leiame endiselt, et on väga tore, kui me jääme selle juurde kindlaks, et meil on äh, keeld müügitegevusele äh, selles osas, mis puudutab äh, loomabeebisid, hülgebeebisid. Øh, men det er jo ikke det, vi diskuterer i dag, og det er nemlig rigtig vigtigt. aga ja seda tuleb ka täna meeles pidada, nagu äh, ka raporteer ütles, me vaatame, kuidas me maailma Kaubandusorganisatsiooni otsuseid saame meie õigusraamistikku põimida ning äh, oma õigusraamistikku sisse tuua ka seda äh, silmas pidades, et meil on inuitide äh, erand. nii nagu ka raportöör ütles, tahaksin ka mina rõhustada, rõhutada, et selline hülgeküttimine, millega inuidid tegelevad, ei äh, tekita mitte mingisuguseid probleeme ja seetõttu me peame kandma omalt poolt hoolt selle eest, et me vastaksime ka, ka Maailma Kaubandusorganisatsioonile, juhtides tähelepanu sellele, et inuiidid ja teised põlisrahvad peavad saama võimaluse äh, oma eluviisi jätkata, kasutades ka äh, hülge küttimist ühe osana sellest ma ei ole ainus, kes seda ütleb, see on jätkusuutlik ja kooskõlas loomade heaoluga. seda ütlevad ka Maailma äh, Loodusfond, äh, WWF ja ka Greenpeace organisatsioon on seda kinnitanud, nad on samuti omalt poolt nõus, et inuiitide jahitegevus on kindlasti säästlik ning vastab loomade heaolu tingimustele kõike seda arvesse võttes arvan ma, et meie Euroopa Parlamendis peame oma töös samuti andma võimaluse inuiitide erandile, nii et see ka toimida saaks erandina, nii et inuiidid saaksid elada sellest küttimistegevusest, mis on nende ellujäämise seisukohast päris tähtis. ja seda silmas pidades toetan ma suuremat osa neid muudatusettepanekuid, mida raportöör on teinud. me võime vaadata võib-olla mõningates punktides sõnastust üle, nagu näiteks muudatusettepanek number kuus. siin võib-olla võime natuke asju, sõnastust parandada, aga me ei tohi igal juhul kuidagi inuitide erandit piirata, vaid peame tagama selle, et inuitide erand ka praktikas toimiks. esitan omalt poolt mõned muudatusettepanekud, mis võib-olla aitavad täpsemalt määratlust äh, kujundada, et millal on see hülge äh, jaht kaubanduslik ja millal mitte ja nii edasi, äh, neid muudatusettepanekuid kavatsen omalt poolt analüüsida ja siis veel. Äh, ma arvan, et meie peaksime tegema tööd sellega, et MRM äh, oleks sõnastatud nii, et see oleks kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni äh, otsusega, kuid võtaks ka arvesse muid vajadusi, äh, Läänemere vajadusi. ma arvan, et me peame põhjalikumalt analüüsima, kuidas äh, need asjad praktikas toimida saavad. kinnitan ka, et olen äh, sajaprotsendiliselt nõus, et mõjuhinnangu järele on vajadus ja toetan sajaprotsendiliselt ka seda, et peame läbi viima teavituskampaania ning selgitama Euroopa kodanikele, et inuiitidelt pärit äh, hülgenahk on täielikus kooskõlas Euroopa eeskirjadega ning äh, igati lubatud. ootan juba edasist koostööd raportööriga ja teiste variraportööridega ning loodan, et meie lõppdokument valmib õigeks ajaks ning ehkki aega on vähe aitäh! suur tänu, proua äh, Šaldemose, Euroopa konservatiivid ja reformistid, palun teid! suur tänu ka minu poolt raportöörile, et ta on selle küsimuse käsitleda võtnud, tegemist on raske teemaga, aeg on nagu öeldud napp ja teie ettepanek on väga hea ja võtab arvesse äh, mitmeid teemasid, mis on siinkohal asjakohased. meie fraktsiooni seisukohast on olulisem, oluline, kõige olulisem see, et me Maailma Kaubandusorganisatsiooni ettekirjutusi järgiksime. mitte ainult selles küsimuses, vaid kõikides kaubandusvaldkondades. selline on minu üldine seisukoht mis puudutab aga üksikasju, siis äh, raportööri muudatusettepanek kolm, see puudutab põhjenduspunkti kolm, äh, on ta raportöör kustutanud komisjoni teksti. Äh, komisjon on öelnud, et tõeliselt humaanset surmamise meetodit ei ole võimalik kasutada mina isiklikult olen komisjon, komisjoniga nõus, et humaanset surmamise meetodit ei ole seda räägiti pikalt, sellest räägiti pikalt kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal aastal, kui see määrus äh, alguses äh, vastu võeti ja Euroopa Liidus valitses siis üldine üksmeel, et jah, tõesti, humaanset äh, surmamise meetodit ei ole ja Maailma Kaubandusorganisatsioon ei ole seda samuti küsimärgi alla seadnud, nii et see valmistab mulle pisut muret. mis puudutab neid kas või erandeid, siis meie fraktsioon toetab inuitide erandit ja meie jaoks on, peavad äh, need kogukonnad toime tulema, äh, kasutades seda jahti ja me peame võimalikult äh, suurel määral tagadama, et see on ainult võimalik, et nad ei pea mitte ainult toituma sellest seast. mis puudutab aga teist erandit, siis see oli suurem kompromiss, millega toodi algselt sisse keeld ja ilma selle kompromissita tegelikult ei oleks äh, seitse-kaheksa aastat tagasi äh, kokkulepet saavutatud, kaubandusorganisatsioon aga ütleb selgelt, et see erand tuleb välja juurida. minu küsimus raportöörile, teistele variraportööridele oleks, et kas siin on mingisugust äh, manööverdamisruumi, võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsust äh, ja seda austades, kui seda manööverdamisruumi ei ole, siis ma arvan, et me peaksime järgima Maailma Kaubandusorganisatsiooni ettekirjutusi. ma tahaksin küsida ka seda, kuidas komisjon kavatseb oma volitusi kommertseesmärgil äh, tehtava jahitegevuse vastu ellu viia, ma olen kuulnud, et komisjonil on olnud raskusi selle seirega seoses, kuidas Äh, neid raskusi ära hoida. toetan ka teabekampaania alaseid ettepanekuid, kui need äh, on väikese eelarvega. ma arvan, et on oluline, et inimesed teaksid, et hülgetooted, mis läbi erandi meie turule tulevad, on turul seaduslikult. võime teha võib-olla omalt poolt ka mõned ettepanekud, aga üleüldiselt võtame arvesse teie äh, ettepanekuid ning juba kirjeldasin täpselt, millised on meie seisukohad. suur tänu, härra Tolton. Ulla Tornes, palun. suur tänu, esinejana. suur tänu raportöörile, väga hea raporti projekti eest. tahaksin tänada raportööri ka suurepärase töö eest. Te kohtusite Gröönimaa delegatsiooniga, Taani parlamendi esindusega. suur tänu teile selle eest raportöör palus meie kommentaare oma raporti projektile ja ma leian, et te olete saavutanud hea tasakaalu. me peame keskenduma sellele, kuidas me äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsust äh, austada saame, erandades, äh, austades samas ka meie erandeid, peamiselt innuitide erandeid Te küsitlesite ka MRM äh, erandi kohta. ma arvan, et teie raportis aga seda ei ole piisavalt kajastatud, ma tahaksin selgemat sõnastust selle kohta. ja ma arvan, et äh, siin on läbirääkimised komisjoniga äh, asjakohased. ma ei, äh, ma ei tea, kas MRM-i tuleks kustutada või mitte täpselt, minu jaoks on äh, ebamoraalne, kui me jõuame sellisesse olukorda, kus tegelikult võib äh, hülgeid küttida näiteks äh, Läänemeres, kuid neid hül-, need hülged tuleb siis tagasi heita, ometi oleme tagasiheitele kehtestanud täieliku keelu. minu arust see ei ole kooskõlas Euroopa Liidu poliitilise tegevusega. MRM-iga tegeleb äh, INTA oma arvamuses ja ma tahaksin äh, ka, et meie komisjon äh, selle erandiga tegeleks. MR, nagu ma mainisin Äh, inuiitide erandi osas on raport väga hea, ma äh, kiidan seda, et äh, raportöör on arvesse võtnud inuiitide kultuuripärandit ja nende tavasid hülge küttimisega seoses tahaksin toetada ka avalikkuse kampaaniat. loomulikult me ei tahaks hakata reklaamima ja korraldama müügikampaaniat hülgetoodetele. väga paljud inimesed aga arvavad, et inuiitide kütitud hülged on keelatud ja selle teavituskampaania eesmärk peaks olema selle vale arusaama hajutamine. see peaks olema sellise teavituskampaania eesmärk mul on ka hea meel selle üle, et raportöör toonitab, et komisjon peab uurima selle määruse mõju. ma arvan, et me kõik oleme kooskõla-, me, me oleme kõik teadlikud sellest, mida see keeld ja Euroopa Liidu määrus on inuitide kogukonnale Gröönimaal tähendanud ja ma arvan, et on hädavajalik äh, sellise mõjuhinnangu läbiviimine. suur tänu raportöörile suurepärase töö eest. ootan rõõmuga meie edasist koostööd. aitäh. suur tänu. ja rohelised, kuue roha, variraportöör võib olla kohal, kui ma ei eksi. härra Türa. suur tänu proua esinaine, teen väga kiiresti. siin ei ole mitte mingisuguseid valesti arusamme ja arutelus, kõik on selge. loomade heaolu põhimõtteid on austatud, see on tõsi, seda siin öeldi juba, aga ehkki samas öö, hüljeste sülgamiseks ei ole, surmamiseks ei ole ühtegi humaanset meet-, meetodit. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ning paluksin raportööril juhtida tähelepanu sellele, et selle määruse muutmist, muutmise eesmärgiks on Maailma Kaubardusorganisatsiooni ettekirjutused ja igasugune uus debati avamine on hoopis teine teema. WTO tõstatab kahe erandi küsimuse. üks puudutab mereressursside haldamist erandi kasutamisega selles osas äh, me toetame komisjoni seisukohta ja mis puudutab äh, inuiti, inuitide kogukondi, siis äh, selles osas me oleme ühel meelel. kui teised põlisrahvad, nii nagu ka inuiidid, peaksid suutma oma elatist tagama ta, sel moel, seda me ei tahaks küsimärgi alla seada. aga nagu ka Maailma Kaubandusorganisatsioon nagu ja nagu ka komisjon on öelnud, arvan, et me peame leidma õige tasakaalu äh, eluviisi äh, enese elatamise ja kaubandusliku tegevuse vahel ja ma paluksin, et raportöör võtaks arvesse seda, et äh, komisjoni ettepanek äh, siiski jääks jõusse keeluna ja ainsaks erandiks oleks inuitide rahva äh, elatise tagamise erand. EFTD, Margus Õlu. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud raportöör, oleme täiesti nõus selle keeluga hülgetoodetele. raportöörile ütleksin järgmist, tegemist on julma äriga äh, kaupa hangitakse siin vägivalla abil, äh, nimelt hülgeid surmates. ja mind äh, šokeeris see, kuidas äh, hülgepoegi harpuunidega notitakse, veetakse mööda jääd ja äh, elusalt nendega lihunikud toime pannakse. kodanikuühiskond ei saa selliste tavadele oma jah-sõna anda. ärge unustage seda, et hülgetooted lähevad siis sageli ebaseadusliku kaubandusringlusesse, sageli läbi organiseeritud kuritegevuse ja ma arvan, et Euroopa Parlament ja kõik liikmesriigid peavad andma endast parima selleks, et sellised tavad saaks välja juuritud ning karistatud. aitäh! nüüd on kõik variraportöörid saanud sõna ja meil on hea meel, et härra Tormen on siin ja tema esitas ta meie, esinda-, tema esindas meid märtsikuus äh, Põhjamaade Nõukogu äh, parlamentidevahelisel äh, assambleel, parlamentidevahelisel kokkutulekul. väga tore on, et, et meil need suhted on, nii et ma annan teile ka sõna suur tänu selle võimaluse eest, et äh, ma saan siin rääkida, äh, räägin taani keelt. see teema on teema, mis äh, on paljudel mõttes, paljudel liikmetel südamel ja see tekitab ka palju valesti arusaamisi tahame kuulda, kuidas neid hülgeid tapetakse, kuidas neid surmatakse, andke suur tänu selle võimaluse eest teile tutvustada siin seitsmendat Lääne-Põhjamaade äh, parlamentide vahelise, äh, parlamentide vahelist kohtumist, mis leidis aset märtsi lõpus sel aastal. sellel kohtumisel kõige tähtsam teema oli äh, viimase aja areng Lääne-Põhjamaade äh, liikmete hulgas, äh, Fäärisaared, Gröönimaa ja Island, äh, räägiti siis hülgetoodete keelust ja hülgeste küttimisest, räägiti loomulikult kaubandusorganisatsiooni otsusest, räägiti ka Arktika koostööst ja kliimamuutustest. mis puudutab hülgetooteid, siis võin teile öelda, et Gröönimaad toetas kahel käel Fääri saarte piirkonda ning äh, nemad kinnitasid, et kahe tuhande üheksanda aasta hülgetoodete keeld ning äh, kahe tuhande kümnenda aasta äh, rakendusmäärus on negatiivselt mõjutanud inuitide kogukonna elatisvõimalusi Gröönimaal. Gröönimaa parlamendi delegatsioon ütles ka, et hülge, nahatoodete ja teiste hülgetoodete turg on peaaegu täielikult hävinud, hoolimata sellest, et neil on olnud ka oma erandid. meie Grööni kolleegid tuletasid meile meelde, et hülgejaht on üks oluline osa Grööni kultuurist ja tavadest, seda on seda jahti on peetud äh, juba äh, aastakümneid, väga palju imetajaid äh, Arktika piirkonnas ei ole, meie sööme siin loomaliha, sealiha, aga Gröönimaal ei ole nii palju toitumisvõimalusi. praegu on gröönimaalastele antud halb kuvand kogu Euroopas, näidati ka filmi sellest, kuidas milliseid meetodeid kasutavad inuiidid hülgejahti pidades ja need meetodid, mida nad kasutavad, on igati humaansed. Gröni esindaja avaldas ka tõsist muljet kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsuse üle ja algatas Kanada ja mida Norra on toetanud Euroopa Parlamendi delegatsiooni delegatsioonile rõhutati ka see, et äh, rahvusvaheliste kaup, koostööpartneritega pea, tuleb äh, rõhuda sellele, milliseid meetodeid kasutatakse hülge jahis, äh, samuti tuleb rõhutada säästlikkuse vajadust ka inuiitide ja Arktika piirkonnas ja kolmandaks tuleb lahus hoida need kaks asja, kuidas hülgeküttimist teostatakse Kanadas ja Gröönimaal Äh, ja tuleb hoida hülgejaht ka lahus vaalapüügist, sageli pannakse kõik need asjad ühte patta. mis puudutab ülejäänud kahte punkti päevakorras, ehk siis Arktika-alast koostööd ja kliimamuutuse vastast võitlust, siis võin teile ette kanda, et me kõik ühiselt esindasime ühesuguseid seisukohti, Euroopa Liit ja Arktika partnerid on ühel meelel selles küsimuses ja koostöö osas ja äh, kliima tippkohtumine Pariisis enne seda äh, tõdeti, tõdeti, on tõdetud samuti, et Arktika piirkond on kliimamuutuse all kõige rohkem kannatanud, aitäh! That was very, very suur tänu teile, äärmiselt huvitav kokkuvõte. härra Nilsson, palun, te soovisite samuti sõna? suur tänu. mina tahaksin rääkida hüljestest ülestõst Läänemeres ja tahaksin mainida seda teist era-, erandit, mereressursside säästlikku äh, haldamist. mul on väga kahju, et komisjon on sulenud silmad äh, Põhjamaade huvide ees, keegi ei ole püüdnud äh, astuda üles Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsuste vastu, kuid Põhjamaadel Läänemeres on eriti oluline, on eriline olukord Äh, kindlasti tuleb tagada, et äh, liik jääb ellu, äh, aga et ka ranniku kalapüük oleks võimalik. umbes kolmkümmend tuhat hüljest on Läänemeres, neid kütitakse Soomes, umbes viissada Soomes, umbes kolmsada Rootsis, võib-olla natuke ka mujal. hallhülgeid on liiga palju ja hallhülgeste, hüljeste populatsioon kasvab ning seab ohtu üldiselt karavarud Läänemeres ja seetõttu tekib merevarude haldamisega äh, probleeme, tasakaal äh, läheb paigast. me selle erandi kõrvaldamine ähm, on äh, seotud jahipidamisega, mis on tegelikult liikmesriikide pädevustega. ja äh, tagasiheide äh, ei ole äh, mõeldav, tõsised kütid, hülgekütid ei taha mitte mingisuguses sellises tegevuses osaleda, ma loodan, et me suudame mingisuguse mõistliku lahenduse leida sellele olukorrale, me tahaksime, et mereressursside haldamise erand jääks jõusse, oma ettepanekud tehas lähtusime me õiguslikust äh, analüüsist, mida toetavad äh, Soome, Rootsi, Taani ja Eesti valitsused. ja äh, siin just küsi-, räägiti manööverdamisruumi võimalusest, komisjon ei ole isegi püüdnud seda manööverdamisruumi ära kasutada. me leiame, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsust tuleb austada, kaubandus Äh, kaubandusalaseid äh, lahkhelisid tuleb lahendada, kuid äh, me ei usu, nagu komisjon arvab, et mereressursside haldamise erand tuleks tühistada. komisjon ei ole ka püüdnud seda erandit õigustada. Kati loodusressursside hoidmise artiklit kasutades on, vaid on viidanud lihtsalt avalikkuse moraalsusele. Põhjamaade erandile erand tuleks sõnastada niiviisi, et äh, välditakse et ähm, mereressursside haldamiseks äh, võimaldatud äh, väikeseulatuslik jahitegevus oleks lubatud ja komisjon peaks läbi viima mõjuhinnangu sellisele jahitegevusele Äh, ning sellise jahitegevuse mõju tuleks hinnata nii äh, hülge populatsiooni kui ka kalapopulatsiooni äh, küsimuses. me ei tahaks, et loomi ha-, kütitakse ning siis tagasi heidetakse. võtke seda erandit tõsiselt, me peame, meil on vaja meetmeid oma mereressursside haldamiseks. suur tänu, härra Nilsson ka komisjoni esindaja on kohal, kuulame siis ära, mida komisjoni esindajal on ka öelda. kaubanduse ja keskkonna peadirektoraadid on siin selle teemaga seotud Martin ja Hans Silstra. Äh, te olete kohal mõlemad, palun. suur tänu, lugupeetud esinaine tere õhtust kõigile, me tahaksime paari sõnaga rääkida ka sellest, millest meie lähtusime Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsuseid ellu viia püüdes ning kommenteeriksin ka mereressursside haldamise erandit ja inuitide erandit. mis puudutab meie seisukohti ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni ettekirjutuste elluviimisega seoses, siis meie tahaksime tegutseda piiratult, tahaksime ainult kõrvaldada äh, vastuolud Maailma Kaubandusorganisatsiooni äh, soovidega. mitte midagi muud me ei sooviks teha. me sooviks teha sellise väga konkreetsele äh, piirkonnale suunatud nii-öelda kirurgilisi operatsioone. meil on Maailma Kaubandusorganisatsiooni poolt seatud tähtaeg Äh, me peame oma rakendusülesande täitma äh, selle aasta oktoobriks, seda tähtaega muuta ei saa, me peame sellest kinni pidama, kui me tahame, et Euroopa Liit oleks oma rahvusvaheliste äh, kohustuste kõrgusel kaubandusküsimustes. teiseks maailma Kaubandusorganisatsiooni soovituste elluviimine on ühekordne protsess. me ei saa teha mitmeid äh, üritusi, mitmeid vigu, sest kõik tuleb ühe korraga kohe õigesti teha. nii et äh, õige lahendus äh, tuleb teha kohe ja seetõttu komisjonil läks ka nii kaua aega selle ettepaneku esitamiseks, me pidime konsulteerima kõigepealt erinevate huvigruppidega, et äh, jõuda õige tasakaaluni. kolmandaks, miks tegemist on sellise piiratud äh, lähenemisega? meie kaubanduspartnerid ründavad äh, meie akiid, meie peame akiid nende eest kaitsma oma erandeid kaitsma, meil õnnestus see keeldu, hülgetoodete keelu osas, kuid meil ei õnnestunud see täielikult erandite osas. nii et erandid on siis ainuke asi, mida me peame reguleerima. me kaitsesime Genfis meie üldist lähenemist ja enamasti saavutasime edu ja nüüd, kus me, on ainult üksikud punktid, kus me edu ei saavutanud, siis ei oleks mõistlik hakata neid ettekirjutusi eirama. tegemist on esimest Äh, tegemist ei ole mitte esimese korraga, kui äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni ettekirjutuse tulemusena teeme selliseid väikeseid äh, konkreetseid sihipäraseid muudatusi. Hiina dumpingu küsimusega seoses oli täpselt samasugune lähenemine. muutsime ainult seda, mille osas hiinlased Maailma Kaubandusorganisatsioonis edu saavutasid ja ka mitte midagi enamat ega mitte midagi vähemat. mis puudutab Euroopa Liit pidi tegutsema väga kiiresti, seda tuli ka mõjuhinnangu otsust langetades arvesse võtta. me tahaksime, me oleme väga tänulikud raportöörile, et raportöör on meie lähenemisega nõus olnud, see tuleb raporti projektist väga hästi välja, oleme selle eest väga tänulikud maailma Kaubandusorganisatsiooni ettekirjutustega kooskõla saavutamine õigeks tähtajaks on, on suur asi mis aga puudutab mereressursside haldamise erandit, MRM erandit, siis ähm, see on üks nendest kahest äh, erandit, erandist. Ähm, me peaksime ähm, tühistama mereressursside haldamise äh, erandi, äh, sellepärast et Maailma Kaubandusorganisatsioon seadis küsimärgi alla selle erandi äh, olemusliku õigsuse. looma heaolu arvesse pida-, äh, võttes ei saa lubada küttimist äh, ainult sellepärast, et küttimine ei too sisse tulu, kui küttimine ärilisel otstarbel on keelatud mis puudutab inuiitide äh, küttimist, siis siin on olukord teistsugune, nagu me siin oleme kuulnud, siin on äh, elatise element, äh, elatise säilitamine on, on põhjendatud põhjus erandi lubamiseks. me ei saa öelda, et ähm, ressursihalduse eesmärgil peetav jaht ei oleks legitiimne, kuid keelu, üldise keelu puhul ei saa lubada äh, sellise jahi kaudu äh, hangitud toodete müüki, äh, kui samas kaubandusliku, kuid säästliku jahi tooteid ei ole lubatud müüa. me oleme, kui diskrimineerimine kõrvaldada ja, ja keeldu mitte õõnestada, äh, siis äh, see, see on väga raske ülesanne, äh, sellepärast et ähm, etteheiteid tehti selle erandi olemuslikkusele ja nüüd Hans. suur tänu! ka mina tahaksin tänada teid selle eest, et te olete komisjonile sõna andnud selles küsimuses kõigepealt ka mina sekundeerin siin oma kolleegile, kiites raportööri. suur tänu, et oma raportis lähtusite meie ettepaneku loogikast. nimelt eesmärgist viia meie õigusaktid kooskõlla Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsusega. maailma Kaubandusorganisatsioon on jätnud meile pisut manööverdamisruumi. Äh, ja selle eest oleme pidanud palju võitlema inuitide kogukonna puhul me tahaksime seda kasutada, sellepärast et ka meie leiame, et tegemist on legitiimse huviga inuitide kogukonna jaoks. inuitide kogukond peab saama hülgejahiga jätkata, kuivõrd tegemist on lahutamatu osaga nende kultuurilisest identiteedist ning elatise hankimise võimalustest oleme toonud meie õigusakti ettepanekusse teatava mehhanismi, mis muudab selle vastuvõetavaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni seisukohast. erand peab olema loomulikult kasutatav ning mõttekas inuitide kogukonna jaoks, ükskõik, kas tegemist on inuitidega Gröönimaal, Kanadas või kuskil mujal. tervitame ka seda, mida raportöör ütles litsentside kasutamise kohta. raportöör leidis, et tagantjärele tarkuses ei peaks olema üks osa ettepanekust. toetame sellist lähenemist samadel põhjustel nagu raportöör. me vaatame nüüd üle oma määrust, mis käsitleb hülgeid ning püüame seda äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni ettekirjutustega kooskõlla viia ning äh, seda tehes me ei tohiks äh, kogemata tekitada midagi, mis äh, lõppkokkuvõttes kedagi diskrimineerib. nii et selles mõttes me tervitame raportööri lähenemist. ja see ongi minu poolt ka kõik. suur tänu! annan veel sõna meie raportöörile lõppsõnaks, palun. suur tänu! teen lühidalt, tahaksin tänada kõiki kolleege sõnavõttude eest ja üldise toetuse eest. ootan paremaid, parema sõnastuse ettepanekuid, teksti veelgi selgemaks muuta toetan üldist lähenemist, et me ei peaks uuesti arutlema, hakkama arutama nende asjade üle, mille üle juba arutati aastaid tagasi, kuid me peame siiski viima oma õigusaktid kooskõlas kaubandusorganisatsiooni ettekirjutusega, et ei ootaks meid ees uus haki rahvusvahelisel tasandil Äh, mina ise ei toeta maa, mereressursside haldamise erandit, väga paljud äh, õigusnõustajad, kellega me äh, konsulteerisime, olid seisukohal, et see tekitaks uue kaebuse meie vastu. mina toetan inuitide erandit, nagu ma juba ütlesin, ja ma selgitasin seda üksikasjalikult, usun, et nende jahitegevus on igati legitiimne ning äh, võetakse arvesse loomade heaolu põhimõtteid. tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes äh, kirjeldasid olukorda pärast keelu kehtestamist, äh, mõju inuitide elule, kaubavahetuse kokkukuivamist ähm, ja sellepärast ma palusingi korraldada teavituskampaania, et äh, tarbijad teaksid, et inuiitide toodetud hülgetooted on seaduslikud, ma ei tahaks ise mingisugust reklaami teha nendele toodetele kui sellistele muidugi. tähtaeg tuleb varsti äh, oktoobris peavad komisjon, äh, oktoobriks peab komisjon ka edasised õigusaktid ette valmistama, nii et Äh, me saame hääletada äh, juulis, äh, kõige hiljem septembris, aega meil palju pole, aga pärast kõiki erinevaid kohtumisi ja pärast tänast arutelu suhtun sellesse tähtaega väga optimistlikult, usun, et parlament tuleb oma tööga õigeaegselt toime. püüame oma arutelud läbi viia ka nõukoguga nii kiiresti kui vähegi võimalik suur tänu kolleegidele ja ootan kannatamatult kolleegide häid ettepanekuid. suur tänu, raportöör. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas aprill, arutame muudatusettepanekute üle teisel mail, IMCO hääletus toimub neljandal juunil ja täiskokku läheb see teema septembrikuus suur tänu, kolleegid, suur tänu kõikidele liikmetele ja meie koosolek on nüüd lõppenud, järgmine meie komisjoni koosolek leiab aset kuuendal mail kell üheksa. suur tänu teile ja suur tänu ka teile, aitäh!